lugupeetud kolleegid, palun võtke istet, lugupeetud äh, Läti Vabariigi äh, presidendi spiiker, kolleeg Murnjatše, lugupeetud volinik äh, Moskovitsi. ma arvan, et meie teised kolleegid Molterov ja Artüi varsti liituvad meiega ja tere, tere tulemast tagasi meie teise, teisele konverentsipäevale, mis on pühendatud äh, Euroopa poolaastale. I welcome uh, äh, Mr. Moldova Vifas tere tulemast Euroopa Investeerimispanga asepresidendile härra Moltererile ja, ja minu kolleeg härra Tüi Euroopa Komisjoni eelarve, Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimees on teel siia. täna me arutame see, seda, kuidas tuua Euroopasse töökohti ja majanduskasvu ja kuidas on edenenud asjad fiskaalpaktiga. lugupeetud kolleegid riikide parlamentidest, me, me tahame õppida teie kogemustest fiskaalpaktiga, me kavatseme vaadata, kuidas on asjad arenenud meie riikides. nagu te teate, fiskaalpakt äh, pidi äh, nägema seda, nägi ette seda, et äh, et äh, minnakse mööda äh, parlamendist, aga parlament soovis säilitada ühenduse meetodit, sest meie arvame, et ühenduse meetod on nii demokraatlikum kui tõhusam, see on Euroopa edu äh, saladus, et me tagame tasakaalu väikeste ja suuremate liikmesriikide huvide vahel, jõukamate ja vähem jõukamate liikmesriikide huvide, põhja ja lõuna, ida ja lääne huvide vahel ja me lahendame äh, Äh, erimeelsusi arutelude ja konsensuse teel. eelarve järelevalve äh, põhineb Euroopa õigusaktidel, mille võtavad ühiselt vastu Euroopa Parlament ja Nõukogu ja see on väga hea äh, meie kõigi jaoks Euroopa Liit üritab saavutada oma eesmärke, milleks on kõrge tööhõive tase ja sotsiaalkaitse. sama palju tähelepanu peaksime pöörama ka tööhõivele ja samuti sotsiaalsetele näitajatele täpselt sama palju tähelepanu peaks neile asjadele pöörama, kui me pöörame makromajanduslikele näitajatele. tegemist on asjadega, millest tavalised inimesed Euroopas hoolivad. siiamaani on Euroopa keskendunud sellele, et me üritame saavutada oma majandus- ja rahanduspoliitika sügavamat integra-, integratsiooni oleme keskendunud Majandus- ja Rahandusliidule, aga sotsiaalsed kriteeriumid pole eelarvereeglitest erinevad, ka nendest kriteeriumitest kinnipidamist tuleb kontrollida sama rangelt ning ka nende kriteeriumite rikkumist tuleb sama rangelt karistada. tulemuste tabel, mille komisjon on välja pakkunud väga oluliste tööhõive ja sotsiaalsete näitajate osas selleks, et täiendada juba olemasolevat makromajanduslikke näitajate tulemuste tabelit, on hea mõte meie oleme olnud siin juhi rollis äh, ning me jätkame seda. meie silmis on praegu äh, ülim aeg, et Euroopa Liit näitaks, et ta kaitseb oma kodanikke, keskendub sotsiaalsele mõõtmele, äh, sellepärast et tavalised inimesed maksavad endiselt majanduskriisi eest. Euroopa on endiselt madala majanduskasvu ja madala äh, Äh, inflatsiooniküüsis, see vähendab riikide sissetulekuid, tööpuudus on kõrge ja see jällegi suurendab riikide väljaminekuid. kakskümmend viis miljonit inimest Euroopas on endiselt töötud, miljonid on sattunud vaesusesse ning me riskeerime oma konkurentidest maha jääda, kui me praegu kiiresti ei tegutse. aastaid oleme meie siin Euroopa Parlamendis nõudnud Äh, suuremaid investeeringuid selleks, et toetada struktuurireforme ja eelarvete konsolideerimist. kahekümne kuuendal novembril Euroopa Komisjoni president äh, Juncker käivitas investeeringute kava ning meie Euroopa Parlamendis tervitasime seda kogu südamest. meie äh, tahame luua Euroopale uued võimalused majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks nüüd peame me kõik täitma oma kohustusi, hoolitsemaks selle eest, et investeerimiskava äh, saaks äh, võimalikult head eduväljavaated ning äh, ma arvan, et see on ka üks asi, millele me täna hommikul aruteludes keskendume, sellepärast et investeerimiskava kaks olulist osalist, volinik Moskovitši ja Euroopa Investeerimispanga asepresident Wilhelm Molterer on täna siin kohal, et seda teemat meiega arutada. lugupeetud daamid ja härrad, nagu iga poliitilise algatuse puhul, nii on ka investeeringute äh, kava puhul oht, et see võib läbi kukkuda, kui me ei tegutse kiiresti ja ei anna kõik oma panust tegemist on investeerimiskavaga, mis puudutab meid kõiki, igat Euroopa riiki, niisiis me kõik peame andma siin oma panuse, komisjon, Euroopa Investeerimispank, nõukogu ning liikmesriikide valitsused, samuti liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament. tahan teile kinnitada, et Euroopa Parlament on valmis täiel määral oma rolli mängima. eelseisvatel nädalatel vaatab Euroopa Parlament selle investeerimiskava väga hoolikalt läbi ning tuleb välja seisukohtadega, kuidas seda paremaks muuta, sealhulgas ka kuidas suurendada demokraatlikku aruandekohustuslikkust Äh, selle kava panemine äh, juriidilisele alusele on üks teemasid, mida me ka täna arutame, mõned üksikasjad vajavad veel viimistlemist, näiteks projektide valimik, valikukriteeriumid komisjon äh, tahab luua investeerimisprojektide võrasalve, tegemist on siis Euroopa jaoks oluliste investeerimisprojektidega ja seda ideed me tervitame. meil on väga hea meel, et selle äh, plaaniga me oleme jällegi tagasi jõudnud ühenduse meetodi juurde, komisjon tuleb välja algatusega ja parlament on kaasseadusandjana kaasatud, eriti siis Euroopa strateegiliste investeeringute fondi osas Euroopa eelarve on tagatiseks ja see annab sellele kavale tõelise Euroopa mõõtme ning on ka selge, miks me oleme täna esinema kutsunud just need inimesed, keda me oleme siia kutsunud. me Äh, peame eraldama raha kõige tõhusamatele projektidele ja me tervitame seda, et on ühendatud siis liikmesriikide panused strateegiliste investeeringute fondi, nii nagu on öeldud siis äh, ka komisjoni teatises paindlikkuse kasutamisest äh, stabiilsus- ja majanduskasvu paktist tegemist on sammuga õiges suunas, kuna nii tekib stiimul valitsustele asjas osaleda ja lõppkokkuvõttes sõltub selle kava edukus äh, finantsvõimendusest ning tõhusast juhtimisstruktuurist. aga kallid kolleegid, kõige olulisem on tagasi võita investorite usaldus, võita tagasi see, äh, see usaldus, et Euroopa tõesti on see paik, kuhu tasub investeerida. Ehm, tugevgem oma kollektiivsetele tugevustele, sest tugevad oleme me ühiselt üritagem ellu rakendada äh, Euroopa tohutut potentsiaali, luua uusi töökohti ja uusi võimalusi kõigi Euroopa kodanike jaoks kõikides meie liikmesriikides. ma soovin teile väga huvitavaid ja viljakaid arutelusid ja nüüd annan me hea meelega sõna oma kallile kolleegile, Läti Seimi presidendile, äh, proua Murtsienele. aitäh! aitäh, härra Schulz, lugupeetud Euroopa Parlamendi president, kallid kolleegid, daamid ja härrad, tahaksin kogu südamest tervitada teid kõiki ja kõigepealt tahaksin tänada härra Martin Schulzi selle eest, et ta on isiklikult osalenud paljudes üri-, paljudel üritustel, mida Läti eesistujana on korraldanud Äh, tänasel konverentsil räägime Euroopa äh, uuest äh, nõndanimetatud New Dealist, majandusest. Need on teemad, mis Euroopa kodanike jaoks on väga olulised ja seetõttu ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meie tänased kõnelejad on nii poliitikakujundajad kui ka eksperdid. majanduslikust aspektist Äh, võib öelda, et loodetavasti Euroopa Liit on hakanud jõudma rahulikumasse peri-, perioodi. kõige hullemad tormid on selja taga ning majanduskasv on mingil määral taastunud, aga olukord on siiski tõsine. ja seetõttu me peame oma vahendeid kasutama arukalt selleks, et ära hoida tavalisi, taolisi kriise tulevikus. Euroopa Liidul on vaja selget nägemust selleks, kuidas edasi liikuda. meil on vaja Äh, stimuleerida avaliku ja erasektori investeeringuid selleks, et edendada majanduskasvu ja luua töökohti Euroopas ning me peame suutma andma hoogu arenguks. tuleb leida tasakaal ähm, äh, eelarve tasakaalu äh, ning muu rahandusmeetmete vahel. eelarve konsolideerimine peab käima käsikäes investeeringutega, see peab olema kõik harmooniline. laiemas mõttes peab Euroopa Liit mõtlema oma tulevikule ning oma konkurentsivõimele. tuleb leida oma äh, unikaalsed lahendused probleemidele, mis seisavad paljude riik, maailma riikide ja paljude piirkondades. rahvastiku vananemine äh,, pikad väärtuste ahelad ja samas peame me jääma truuks oma väärtustele, milleks on solidaarsus ning tasakaal töö ja eraelu vahel nõndanimetatud Euroopa New Deal peab arvestama kõikide nende asjaoludega. me peame investeerima rohkem oma ühiskonda, haridusse, tehnoloogiasse, infrastruktuuri ning tagama suurema julgeoleku tavalist, tavalised kodanikud eh, vajavad tõhusamat ja dünaamilisemat majandust. ma leian, et majanduslik eh, küpsus, eh, oskused, välja, tööjõu väljaõpe ja koolitus Äh, loovad ka suurema õiglustunde ühiskonnas. Need sammud on hädavajalikud selleks, et äh, ära hoida ebavõrdsuse süvenemist ning majanduslikku ja poliitilist ebastabiilsust. kui neid alternatiive hakatakse ellu rakendama, siis äh, need institutsionaalsed struktuurid, mille läbi otsuseid langetatakse, vajavad muutmist. on oluline, et me ei Äh, äh, pööraks liigset tähelepanu SKT-le, sest äh, tihtipeale see takistab jätkusuutlikku majanduskasvu. daamid ja härrad, me elame maailmas, kus on väga palju töötuid. paljud neist on noored, ja nad tunnevad, et neid on kõrvale tõrjutud. Läti leiab, et sotsiaalne mõõde on äärmiselt oluline majanduse juhtimises ja koordineerimises. sotsiaalteemad on ka meie tänase täiskogu teemadeks ning ma olen kindel, et ma kõnelen meie kõigi nimel, kui ma ütlen, et majanduspoliitika lõppeesmärk on ühiskonna heaolu. majandus ja rahandusprobleemid on toonud kaasa Äh, inimeste tegutsemisvõimekuse vähenemise. selleks, et vältida kriisi süvenemist ühiskonnas, peame stimuleerima kollektiivseid lahendusi, äh, maksude maksmine, sotsiaalettevõtlus. ei saa lubada, et inimesed lihtsalt äh, rändavad välja või töötavad varimajanduses meil on vaja sotsiaalset turumajandust, me peame hoolitsema selle eest, et kõige kaitsetumad grupid meie ühiskonnas ei ole jäetud saatuse hooleks. kui me tegutseme ühiselt, siis ma olen kindel, et me võime saavutada ühiskonna, mis on suuremas kooskõlas meie põhiväärtustega, mis pakub rohkem võimalusi, tugevamat demokraatiat ning kõrgemat elatustaset enamikele kodanikest. läbi liikmesriikide parlamentide esindajate on väga oluline tagada kodanikele demokraatlik esindus otsuste langetamises majanduse juhtimine on keeruline teema ning äh, valitud esindajate ülesanne on, on äh, seda keerulist ja rasket teemat inimestele selgeks teha, äh, veenda avalikkust, veenda inimesi seda poliitikat toetama. praegune Euroopa Komisjon on lubanud Äh, uut partnerlust liikmesriikide parlamentidega. olulised ettepanekud äh, ja on juba esitatud äh, liikmesriikide parlamentidele. seda tegid siis Euroopa Komisjoni liikmed. ma loodan, et tänane konverents on foorum, kus me saame vahetada mõtteid, võrrelda oma seisukohti kõikidel nendel teemadel tänane kohtumine peaks olema ka inspiratsiooniks, mis võimaldab meil vaadata tulevikku ja leida lahendusi, jagades oma kogemusi. vaadata, äh, ükskõik, kas need kogemused on siis positiivsed või negatiivsed. suur aitäh, et äh, minu sõnavõttu kuulasite. aitäh, lugupeetud äh, kolleeg Murnietse. lugupeetud daamid ja härrad, me alustame nüüd oma äh, diskussioonidega ja kõigepealt äh, saab sõna meie mm, majanduse, äh, finantsküsimuste, maksude volinik härra Pierre Moscovici, palun, teil on sõna. aitäh, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi president, lugupeetud armas Martin, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide saadikud, kõigepealt ma sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja ka Läti parlamenti selle võimaluse eest, mis te andsite mulle komisjoni nimel teiega arutada era- ja avaliku sektori investeeringuid Euroopas. nagu te teate, on tegemist president Junckeri poolt tutvustatud esimese mm, prioriteediga, kui ta tutvustas oma plaane Strasbourgis. investeeringud on asi, millele komisjon kavatseb väga palju tähelepanu pöörata. Äh, oluline on, et me saaksime peaaegu sada päeva pärast uue Euroopa Komisjoni kokkutulekut äh, Äh, teile aru anda oma plaanidest. Äh, kahekümne kuuendal novembril tutvustas president Juncker investeerimiskava ning see on väga oluline selleks, et taastada majanduskasv Euroopas ning selleks, et äh, võidelda ja võita kõiki neid riske, mis meid ähvardavad, mis on seotud meie majanduste stagneerumisega. Ähm, enamus Euroopa Parlamendi liikmeid tervitas seda mm, plaani ning seda detsem-, selle kiitsid detsembris heaks ka riigi- ja valitsusjuhid ning see on esitatud ka liikmesriikide parlamentidele. milles see plaan seisneb? tegemist on investeeringutega reaalmajandusse selleks, et stimuleerida majanduskasvu ja töökohtade loomist. me soovime nende meetmete kaudu üldist lähenemist äh, võidelda väheste investeeringutega äh, ja see kava ei kavatse mitte ainult äh, anda investeeringuid, vaid see koosneb kolmest osast. esimene osa on kolmesaja viieteist miljardi täiendava euro loomine, mis võimaldab kaasata ka erainvesteeringuid ning me kavatseme Euroopa avaliku sektori vahendeid väga hästi ära kasutada, kasutada innovatiivseid rahastamisvahendeid ning kasutada ka äh, Euroopa Investeerimispanga tehnilist ja äh, ekspertiisi. selleks, et fondi luua, annab Euroopa Äh, äh, investeerimispank kuueteist miljardilise tagatise, see on kogu plaani aluseks selle Euroopa strateegiliste äh, investeeringute fondi jaoks ma rõhutan ja ma tean, et see on teile kui parlamendisaadikutele oluline, et e-, mingit negatiivset mõju ei Euroopa eelarvele ega selle osadele sellega ei kaasne. me ka kavatseme oma vahendeid kasutada teisiti ning äh, kaasata te erasektori vahendeid ning äh, selle fondi kaudu äh, kavatseb, kavatsetakse Euroopa Investeerimispank kaasata umbes kuuskümmend kolm miljardit eurot ning neid vahendeid kasutatakse strateegiliste projektide jaoks, millel on oluline mõju Euroopa majanduskasvule ning sellel peab olema katalüsaatori mõju selleks, et kaasata teisi rahalisi vahendeid, eelkõige erasektori vahendeid. investeerimispank võib anda laene ning ka kasutada teisi investeerimisvahendeid äh, investeeringute toetamiseks ning see annab äh, olulise hoo Euroopa majandusele. fond äh, seitsmekümne viie miljardi ulatuses äh, kavatseb toetada Äh, väikeettevõtteid ja muid projekte, mis on väga olulised majanduskasvu kaotamiseks. kolmeteistkümnendal äh, jaanuaril tuli komisjon välja fondi määrusega ning äh, Euroopa Liidu tagatisi puudutavate õigusaktidega. me loodame, et need võetakse väga kiiresti vastu parlamendis ja nõukogus. meil ei ole aega kaotada võimalik. Te teate väga hästi, et tegemist on väga olulise teemaga. kõik liikmesriigid oma eh, investeerimispankade kaudu võivad osaleda meie eh, plaanides eh, ning väga oluline on ja ma tahan seda teie ees öelda, ehm, tagada liikmesriikide kaasatus selleks, et veenda turge va vaja on toetada fondi ja anda sellele vahendeid või tagatisi, ja seda võetakse arvesse, kui komisjon stabiilse majanduskasvu äh, pakti raames äh, riike hindab, vaja on äh, ka Äh, erinevate tasandi projektid võivad saada ühenduse tasandi tagatise ning me kutsume üles erasektorit ja investeeringuid meie investeeringuid toetama fondi tasandil. me kutsume neid üles ka osalema teistes pikaajalistes äh, fondides Euroopa Liidus, mis võivad samuti saada abi strateegiliste investeeringute fondist või siis äh, me kutsume neid üles osalema teistes projektides meie arvates on oluline, et fondi poolt rahastatavate projektide vali, väljavalimisega tegeleksid mitte ainult poliitikud, vaid äh, sellega tegeleks ekspertidest koosnev spetsiifiline komitee, kes valib äh, projekte välja mitte võttes arvesse seda, mis riigi projektiga on tegemist või, või milline on selle poliitiline eesmärk, vaid oluline on majanduslik ja sotsiaalne mõju Euroopa Liidule tervikuna ning ma tahan siin rõhutada seda, et siin ei saa olla tegemist mingi äh, õiglaste tagasimaksete äh, poliitikaga. me soovime rohkem äh, vahendeid suunata uuenduslikesse investeeringutesse ning me arvame, et nelikümmend kuni kaheksakümmend miljardit eurot võiks äh, kahe tuhande neljateistkümnendast kahekümnenda, kahekümnenda aastani äh, niimoodi kaasatud saada. ning oluline on, et äh, need investeeringud läheksid reaalmajandusse, meil on olemas töörühm, mis koosneb Euroopa Komisjonist, investeerimispangast ja liikmesriikidest, mis näitab, et väga väheseid on investeerimisvõimalusi, ähm, mis ähm, tagaksid investeeringud Euroopa taristutesse ning oluline on, et meil õnnestuks vahendeid suunata just nimelt sellisestesse äh, produktiivsetesse ja kvalitiivsete, kõrge kvaliteediga investeerimisprojektidesse. millised need on? näiteks äh, äh, uuenevad energiaallikad, erinevad Äh, taristuprojektid, äh, mm, lairibaühendused, teadusuuringud, arendustegevus, investeeringud meie haridus- ja teadussüsteemi, millel on tihtipeale palju vähem vahendeid kui meie konkurentidel. transpordi infrastruktuur, väga oluline on, äh, olulised on ühendused liikmesriikide vahel, paremad taaskasutamissüsteemid, paremad Äh, heitvee äh, äh, puhastussüsteemid. tegemist on investeeringutega, mis peavad vastama homse majanduse nõudmistele ning me siis otsime välja need projektid, mida me hakkame toetama, töörühmal on juba erinevaid ähm, mõttesuundi ning on olemas juba teatav Euroopa projektide register ähm, selleks, et neid projekte määratleda ja neid ellu viia. me soovime nõuandekeskuse luua mis äh, toetaks äh, projektide elluviimist äh, kogu Euroopa Liidus. võib, selleks saab ära kasutada Euroopa Komisjoni investeerimispanga, riikide investeerimispankade ja Euroopa struktuurifondide äh, haldavate asutuste ekspertteavet ning meil on äh, ka plaanis võtta vastu meetmed, mis parandavad õiguskindlust äh,. me soovime muuta Euroopa Liidu konkurentsivõimelisemaks tegem- ja oluline on äh, ka siseturu ja struktuurifondide, äh, struktuurireformide seotus. me, äh, vaja on lõpule viia ühtse turu väljakujundamine, vaja on tegeleda teenuste sektori ja digitaalteenustega. Need on Euroopa Komisjoni jaoks kolm prioriteeti. oluline on meie ettevõtete, eelkõige väikeettevõtete rahastamisvahendite mitmekesisus. koos Jonathan Hilliga soovime arendada äh, kapitaliturge. Äh, lõpetuseks äh, tahaksin öelda, et minu arvates investeeringute kava õnnestumine sõltub olulistest asjadest, eelkõige on meil väga kiiresti vaja õiguslikku alust selleks, et fondi luua, me loodame väga palju äh, Läti eesistumisele, nagu ma ütlesin juba Riias, ma arvestan parlamendi toetusega, me kõik peame tahtma äh, kiiresti tegutseda selleks, et see õnnestuks, vaja on, et septembris see fond tegutsema hakkaks ähm, vaja on kaasata täiendavaid investeeringuid, äh, mis lisanduksid olemasolevatele kavadele, äh, vaja on äh, strateegilisi investeeringuid, mida Euroopal on vaja selleks, et vähendada erinevusi meie mm, konkurentidega. vaja on häid stiimuleid selleks, et investeerimispank, liikmesriigid, riikide investeerimispangad saaksid kaasata kõiki vahendeid, mida meil on vaja me soovime kiiresti ja püsivalt seda plaani ellu viia. tegemist on äh, sellega, et komisjon teab, et me vastutame äh, selle tagajärje eest, selle eest, et me saavutaksime käegakatsutavaid tulemusi reaalmajandusele, äh, konkurent-, Euroopa majanduse konkurentsivõimele, vaja on muuta seda, kuidas meie majandus välja näeb, meil on vaja nagu te teate, läbipaistvat teavet, mis puudutavad, puudutab investeerimisvõimalusi, meil on vaja häid projekte, meil on vaja toetust, meil on vaja äh, läbipaistvat äh, meetodit selleks, et head, häid projekte välja valida. ning me jätkame struktuurireforme, me kujundame välja ühtse turu, me jätkame äh, nende ettepanekutega tööd, mis puudutavad, puudutavad Euroopa poolaastat, komisjon ei arva, et plaani äh, esitamisega on komisjoni töö ära tehtud, vaja on tegeleda ka selle elluviimisega. lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi president, lugupeetud äh, Läti parlamendi president, äh, arutelud jätkuvad, arutelud jätkuvad järgnevatel kuudel, päevadel ning kindlasti meie tänane kohtumine on samuti väga oluline, ma tahaksin kohalviibivatele parlamendisaadikutele öelda, et te olete väga olulised selle projekti jaoks kõigi äh, projekti osade jaoks, äh, selleks, et luua hea äh, majanduskeskkond, selleks, et tagada Junckeri komisjoni investeeringute kava elluviimine, see, mis on suunatud kõigile eurooplastele, aitäh. aitäh nüüd on sõna Euroopa Investeerimispanga aseesimehel härra Moltereril tere hommikust, lugupeetud president, lugupeetud volinik, lugupeetud parlamendi spiiker, mul on väga suur au olla siin ja esindada Euroopa Investeerimispanka. see on teie pank, see on, pank, see on Euroopa Liidu pank, kakskümmend kaheksa liikmesriiki on selle panga osanikud ja mul on väga hea meel selle võimaluse eest arutada teiega, rahvusparlamentide esindajatega, täna siin, sest suhted parlamentidega, nii äh, Euroopa Parlamendiga kui ka rahvusparlamentidega on oluline osa selleks, et äh, investor, äh, investeeringute pank saaks olla edukas ja seega meil on sellist üritust vaja. lugupeetud president, koos oma kolleegidega olete valinud selle konverentsi teemaks õige küsimuse, kõik puudutab, kõik sõltub investeeringutest aga daamid ja härrad, mitte ainult investeeringud, investeeringud on üks äh, väljakutse, aga see väljakutse peaks olema käsitletud äh, laiemas pildis oma kogemustest turul oleme me näinud äh, mitmeid väljakutseid. me peame jätkama eelarve konsolideerimisega see puudutab ka siseturu lõpuleviimist IKT ja energiavaldkonnas, see puudutab äh, struktuurireforme liikmesriikide tasandil. daamid ja härrad, see puudutab takistuste ja tõkete äh, eemaldamist investeeringutelt, vahel, vahel räägime paremast juhtimisest paremast reguleerimisest ja see on vajalik äh, Euroopa tasandil, aga samuti ka liikmesriikide tasandil. ning äh, loomulikult on väljakutseks ka investeeringute suurendamine ja toetamine seda sellepärast, et investeeringud toetavad majanduskasvu, kiirendavad äh, majanduskasvu potentsiaali ja on eeltingimuseks selleks, et suurendada tööhõivet olukord praegusel kujul on keeruline. investeeringute maht on keskmiselt viisteist protsenti eh, enne, allpool kriisieelse aja tipptasemest ja teatud riikides nii avaliku kui erasektori investeeringud on madalamad kui isegi eh, viiekümne protsendi võrra võrreldes kahe tuhande seitsmenda aastaga me oleme seda teemat uurinud ja annaks, tooksin teile mõned näited selleks, et äh, olukorda kirjeldada ja probleemi ulatust kirjeldada. nagu te teate, siis Euroopa Liidu äh, eesmärk on kolm protsenti SKT-st teadus-arendustegevusse, praegusel hetkel on see kaks protsenti. selleks, et saavutada kolm protsenti, on vaja aastas lisainvesteeringuid circa kolmsada 300 kolmkümmend miljardit äh, eurot. teine puudujääk praegusel hetkel puudutab digitaalset tegevuskava, kus on iga-aastaselt vaja circa viiskümmend viis miljardit eurot või kui vaadata äh, hariduse võimekust, siis on vaja investeeringute vaja äh, circa kümme miljardit aastas nagu ma ütlesin, nende investeeringute äh, äh, valesti suunamine mõjutab majanduskasvu ja tööhõivet ja selgitab, miks toibumine on äh, meile kõigile veel väljakutseks. aga miks investeeringud on vähenenud, see on põhiküsimus, mida me kõik peame väga tähelepanelikult analüüsima see, mida me teame seoses turgude ja investeeringute invest-, sektoritega on see, et üks põhjus investeeringute puudumiseks on usalduse puudumine, investeeringute kliima ning regulatiivne ebakindlus. usalduse puudumine ja see ebakindlus on põhitakistused. ja loomulikult koos muude probleemidega, näiteks turu killustatus, mis on jätkuvalt probleemiks teatud Euroopa Liidu osas aga ka teatud liikmesriikides, kus ei ole piisavalt võimekust elujõuliste projektide toetamiseks nii tehnilisel ja üha enam ka finantskülje pealt. samal ajal fiskaalala ja reaktsioon panganduskriisile on oluliselt vähendanud liikmesriikide võimalusi ja samas ka võimalusi äh, pankadele. seega sõnum on, et maailm Euroopa ümber muutub tugevamaks ja me peame neile järele jõudma, vastasel korral jääme teistest maha. seega põhiväljakutsed meile kõigile on leida arukas, nutikas viis, kuidas kasutada avalikke allikaid selleks, et ligi tõmmata erainvestoreid ja, ja vallandada investeeringud. avalikud kulutused ei peaks olema lihtsalt midagi, mis lihtsalt ära kasutatakse, aga seda peaks kasutama äh, Äh, äh, teadus-arendus, haridus ja muude valdkondade toetamiseks, selleks, et ligi tõmmata ja kasutusele võtta eraraha. osa küsimusest, millest me täna räägime, puudutab äh, paradigma muutust eelarve toetustest finantsvahenditele ja Euroopa Investeerimispangal on siin oluline roll, lähtudes meie kogemusest mis meil on äh, alates viiekümne kaheksandast aastast. ma olen väga tänulik härra volinikule ja komisjonile koostöömeetodi eest, see on väga suurepärane koostöö ja see on hea signaal selle kohta, kuidas Euroopa äh, institutsioonid peaksid koostööd tegema. EKP oli juba kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi ja ka hiljem lähtunud äh, oma tegevusest kapitali vähenemisest. liikmesriigid lisasid kümme miljardit eh, eurot eh, juurde Euroopa Investeerimispanka kapitalile ja me oleme valmis ütlema, et me saame tegutseda ja oleme tegutsenud. kümnest miljardist oli plaanis eh, sada kakskümmend miljardit investeeringuid ligi tõmmata ja väga lühikese aja jooksul võime öelda, et see kümme miljardit äh, toimis väga hästi ja mõned näited selle kohta. see on kapitali võimendanud äh, suhtes üks kaheksateistkümnele ehk siis kümme miljardit tõi endale ka, endaga kaasa sada kaheksakümmend miljardit investeeringuid. meil on väga head äh, tulemused seega näidata ja me oleme enam kui valmis edasi liikuma ning Euroopa strateegiliste investeeringute fondi haldama hakkama. me räägime siin kahekümne ühest miljardist e, eurost, see on ka tagatis, mis võimaldab Euroopa Investeerimispangal e, juurde tuua täiendavat e, tegutsemist ja suurendab meie varade risk. see tagatis Äh, loob äh, meile kaitset äh, meie pangale ja me loodame, et see kordaja saab olema siin üks viieteistkümnele. see on väga konservatiivne äh, hinnang. ma rääkisin teile, millised on olnud viimase kolme aasta kordajad, kus see oli üks kaheksateistkümnele lugupeetud volinik, te viitasite kiireloomulisusele, jah, me oleme äh, väga valmis ära kuulama seda, milline, mida ütlevad äh, milline saab olema õiguslik alus ja Euroopa Investeerimispank saab olema valmis tegutsema isegi enne, kui vastavad õigusaktid jõustuvad. mida see fond peab tegema, sellel on kaks äh, telge läbi Euroopa Investeerimisfondi on meil võimalik kahekümne ühest miljardist viis miljardit suunata just VKE-dele, suurendada VKE-de äh, laenamise, laenuvõtmisvõimalusi, riskikapitali äh, variante, innovatsiooni äh, valdkonda ja seega peaks Euroopa Investeerimisfond saama suurendada äh, Äh, stiimuleid VKE-desse investeerimiseks seitsmekümne viie miljoni võrra järgmise paari aasta jooksul. teine telg on see, mis koosneb Euroopa Investeerimispanga osast ja eesmärgiks on toetada taristu ja innovatsiooni investeeringuid. kuusteist miljardit on see, mille kaudu me saame tegutseda selles valdkonnas ja üheskoos komisjoniga äh, suudame kaasa tuua äh, kakssada nelikümmend miljardit täiendavaid investeeringuid. valdkonnad, millest äh, komisjon, mida me kasutame, sellele viitas volinik, transport, IKT, energeetika, ressursitõhusus ja nii edasi me töötame välja uusi tooteid, mis on kapitaliturgudele suunatud ja seda toetavad ja potentsiaalselt äh, toetavad ka kapitali, nagu äh, volinik viitas, siis äh, regionaalsed investeerimisfondid on sellised kohad, kus investeerimispank saab kapitali juurde tuua. ning nüüd kolmas telg, ühest küljest VKE-d, taristud ja innovatsioon ja teisest küljest nõuanded. meie kogemus on, et kui me kasutame edasiarendatud äh, finantsvahendeid, siis on meil vaja nii tehnilist äh, kui ka rahanduslikku nõuannet. Äh, seda kõikidel tasanditel, era- ja avalikul tasandil. ja see toimib koostöös Euroopa Investeerimispanga ja komisjoniga ja me näeme suurt potentsiaali ja võimekust selles küsimuses suurendada samuti näeme suurt potentsiaali selleks, et tihendada koostööd Äh, riiklike pankadega, vastavate institutsioonidega eriti kui me räägime regionaalsetest investeerimisplatvormidest, siis see võiks olla võimaluseks, kus äh, lisaks nõuandele tihendada ka koostööd. daamid ja härrad, lõpetuseks. Euroopa Investeerimispanga jaoks on põhiküsimus sellest, et investeeringute kliima Äh, on halvenenud viimase kuue aasta jooksul ja praegusel hetkel ei ole likviidsus äh, puud-, takistus, turg on likviidne ja ettevõtetel on varasid. põhiküsimus seega seisneb selles, kuidas üle saada makromajanduslikest ebakindlustest, killustatusest siseturul, kuidas üle saada takistustest äh, regulatiivses tasandil ja teisest küljest, kuidas ligi tõmmata erainvestoreid selleks, et toetada vastavat strateegiat läbi selle uue instrumendi. tegemist on uue instrumendiga, uue lähenemisega, mida me toetame Euroopa strateegiliste investeeringute fond on uuendus iseenesest ja nagu ma ütlesin, see on fantastiline sümbol Euroopa institutsioonide koostöö kohta, parimate huvide nimel, pari-, Euroopa kodanike huvide nimel. ja meil on vaja kõiki jõupingutusi rakendada selleks, et tagada majanduskasv ja suurendada tööhõivet, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni, eelarvekomisjoni esimehele, härra Jean Artüile lugupeetud president, äh, lugupeetud eesistuja, oma esindaja, kallid kolleegid. mul on väga hea meel, et ma saan osaleda nendes aruteludes, mille teemaks on nõndanimetatud New Deal Euroopa jaoks äh, Jean-Claude Junckeri esitatud investeerimiskava on osaks vastusest kriisile, mis on tabanud kogu Euroopa Liitu Eh, selle kava edu sõltub meie tegevuse koordineerimisest ning meie pühendumusest. kõigepealt see termin New Deal, see paneb unistama. Eh, see paneb unistama sellest, et eh, avalik sektor suudab olla edukas, et me suudame lahendada need suured probleemid, mis meie ees seisavad reformikava eh, edu, eh, eh, see Ameerikas New Deal aitas Ameeri-, Ameerikal majanduslikest raskustest välja tulla kolmekümnendatel aastatel ja nende edu tugines sellele, et nad seisid silmitsi tõesti tohutult suuretu, suure kriisiga ning nad rea-, suutsid reageerida poliitiliselt, mis suutsid olla ülesannete kõrgusel Äh, Ameerika äh, New Deal äh, viidi läbi meie, meile väga sarnastes tingimustes, kui valitses panganduskriis, inflas-, inflats-, inflatsioon, aga samas institutsionaalse struktuur oli täiesti teistsugune. USA-s oli föderaalne süsteem, kus oli täidesaatev võim, võimul oli president Roosevelt ning kongressis koalitsioon toetas selle kava läbiviimist Ameerika äh, võimud tollal suutsid tegutseda väga otsusekindlalt, meie siin Euroopas oleme natukene teistsuguses olukorras. jah, äh, meil on veel väga palju arenemisruumi ma leian, et Euroop-, euroala hädad on tingitud sellest, et meil puudub ühtne juhtimine ja on valitsenud minnalaskmise meeleolud. Äh, me oleme eurot pidanud enesestmõistetavaks, seda on pidanud ka turud ja reitinguagentuurid. me oleme osalised selles töös fiskaalleppe artikli kolmteist alusel, me oleme Euroopa Parlamendi saadikud ja ma arvan, et me peame kaasama ka liikmesriikide parlamendide saadikud. mina olen Äh, natuke hämmeldunud kõigest sellest, mis toimub. jah, me otsustame, me arutame asju, me räägime asjadest, aga mida me siis otsustame? Äh, äh, selleks, et meie tänane kohtumine oleks konstruktiivne, ähm, on vaja, et euroala juhtimisel oleks tõesti demokraatlik legitiimsus. meie ülesanne on ju teostada järelevalvet ähm, täidesaatva võimu üle. me tahaksime Äh, äh, ühiselt, ühistest huvidest lähtu, äh, huvidest lähtuda me peame olema juhi rollis, me peame arvestama sellega, mida soovivad kodanikud. kõigi osapoolte nimekiri on väga pikk, me räägime siin Euroopa Komisjoni presidendist, komisjonidest, mis otseselt või kaudselt selle teemaga on seotud Euroopa stabiilsusmehhanism, Euroopa Keskpanga president, eh, samuti eh, Euroopa Investeeringute Panga president ja eh, me oleme loonud uusi instrumente, arvestades valitsevat olukorda, Euroopa Finantsstabiilsusfondi, Euroopa stabiilsusmehhanismi, nüüd loome ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondi selleks, et et äh, tegeleda liigse äh, võlaküsimusega ning äh, mina nõuan, et midagi oleks vaja teha ka parlamentaarse kontrolli osas, sest praegu pole selles vallas mitte midagi ette nähtud. me peame taast-, meil on vaja parlamendipoolset järelevalvet kõiki institutsioonide üle, sealhulgas ka investeerimispanga üle, kuigi ma ei sea kahtluse alla nende ekspertteadmisega. nagu te aru saate, on juhtimine Euroopa tasandil mitte eriti tõhuka, tõhus. me oleme langetanud terve rea otsused, aga meil ei ole päris selge, kes peab mida tegema ja mis eesmärgil meil ei ole siin Euroopas vaja rohkem äh, valitsemist, meil on vaja tõelist valitsust. Äh, Euro-, Junckeri ettepanek äh, on tõesti paljutõotav ja minu arvates otsustava tähtsusega aga kõik valitsused peavad arvestama sellega, et on vaja parlamentide poolset järelevalvet. me ei saa olla tugevat parlamenti, kui ei ole tugevat äh, valitsust ja vastupidi. Äh, tegemist on Euroopa poliitilise projektiga, selleks poliitiliseks projektiks on euro. Äh, meie euro, meil ei ole veel julgust luua sellist suveräänset valitsust euroala üle ja see tekitab meie kodanikes hämmest, hämmeld-, hämmeldust. meil äh, Äh, me seisame silmitsi olukorraga, kus osad euroriigi alad võivad sattuda äh, maksujõuetu, muutuda maksujõuetuteks äh, ja seega peavad teised euroala riigid neid toetama. see kriis, millega me silmitsi seisame, ei ole mitte ainult majanduslik, see on ka poliitiline ja just nimelt poliitilisel tasandil peame me leidma lahenduse töökohtadele ja majanduskasvule. Euroopa äh, suudab euroala kriisist, eurokriisist välja tulla ainult siis, kui me oleme ühtsed. me oleme uues olukorras, me peame äh, oma suhtumist muutma. eelmise aasta Euroopa Parlamendi valimised juba lõidki kaardid segamini. me peame veenma oma kaaskodanikke äh, sellest, kuivõrd oluline on Euroopa. meil on vaja euroala valitsust Äh, meil on vaja selliseid äh, poliitikaid, mis edendavad majanduskasvu ja tööhõivet, me peame kinni pidama stabiilsuse ja majanduskasvu paketist, äh, aga nagu ma ütlesin, asi ei ole ainult poliitilises projektis, keskpanga presidendil on vaja partnerit, kellel ta kõnelda ja selleks peaks olema eurorühma president. stabiilsuse ja majanduskasvu pakti osas äh, juhtimisel me tugineme praegu artiklile kolmteist, aga ka artiklile kuusteist, äh, mis äh, näeb ette teatud valdkondade ühen-, ühendamist. jah, me seisame silmitsi üsna suurte väljakutsetega lõpetuseks tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on luua tõeline euroala valitsus millel oleks äh, tõeline tegutsemisvolitus. meie Euroopa Parlamendi saadikud ja teie liikmesriikide parlamentide saadikud äh, ole äh, kõige äh, paremas äh, positsioonis selleks, et omavalitsustele avaldada survet, selleks, et nad toetaksid strateegiliste investeeringute kava. me peame sellele Euroopa New Dealile andma legi-, legitiimsuse ja hoo. me peame taastama Euroopa, eurooplaste usalduse Euroopa institutsioonidesse. tänan tähelepanu eest! Artui, meine Damen und Herren. lugupeetud, aitäh, lugupeetud härra Artui, lugupeetud daamid ja härrad, me alustame nüüd äh, arutelu. ja ma tahaksin teile lühidalt tutvustada reegleid, äh, millest me, äh, milles me juba eile kokku leppisime. mul on pikk nimekiri sõnasoovijatest kes äh, soovivad reageerida nendele sõnavõttudele, mida me just kuulsime, või soovivad üldisi, ähm, üldiselt kommenteerida olukorda. me teeme asja nii, korraldame asja niimoodi, et äh, me laseme kõigepealt äh, sõna võtta ühel riikide parlamenti esindajal sõna e-, esindajal ja siis ühel Euroopa Parlamendi esindajal kuna meil on praegu juba väga pikk sõnasoovijate nimekiri, siis minu ettepanek oleks, et äh, maksimaalselt saaks igaüks kaks minutit kõneaega selleks, et äh, meil oleks võimalikult äh, palju mõttevahetust saalis viibijate ja poodiumil viibijate vahel, teen ma ettepaneku, et meil oleks kaks nelja kõnelejaga kõnevooru ja siis anname pärast äh, nelja kõneleja ärakuulamist äh, sõna meie poodiumil olijatele. kas te olete nõus? ja esimesena saab sõna härra Kallemets. First... lugupeetud president, kõigepealt tahaksin kommenteerida Euroopa Investeerimispanga kapitali äh, lahendust ja mina vastutan selle valdkonna eest Euroopa, e-, Eesti Riigikogus. nagu Olli Rehn Alde koosolekul eile ütles, siis kolm aastat eh, Soome, Eesti põhjanaaber, on olnud majanduslanguses. samas on ka teada, et Soome on stimuleerinud eh, oma majandust ning nende PISA tulemused on väga suured teaduse arengu kulutused on kolm koma kolm protsenti, riigihaldus ja kõik äh, toimib äh, läbipaistvalt, aga samas selline majandus ei ole ligi tõmmanud piisavaid investeeringuid ega taganud äh, jätkusuutlikku majanduse tööhõivet see kõik seab küsimuse alla Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärgid ja ma tõesti soovitaksin volinik Moskovitšile et töö, tema meeskond teeks täiendavat analüüsi nende meetmete osas. minu arvates on üks oluline osa sellest puudu, mida on raske mõõta, aga mis on keskne investeeringute ja tööhõive valdkonnas, see puudutab eh, ettevõtja eh, filosoofiat, liigsed regulatsioonid eh, piiravad seda mõistmist ja järeldus on justkui selles, et kasum on sobiv, aga aga see ei saa olla selle eesmärk, vaid see on äh, justkui äh, äh, võimaluste mõõtmine. Euroopa, juhul kui Euroopa ei tunne uhkust oma miljonäride üle, siis meil ei ole Bill Gates, Zuckerberg ega Muske Euroopas. ning meil ei ole selliseid töökohti, mida luuakse mujal seda vaatamata sellele, ükskõik äh, kui palju me investeerime oma teadus-arendustegevusse. eestlased on äh, loonud äh, Transferwise'i Skype'i, meil on e-valitsus, elektrooniline e-valimised, digiallkirjad ja e-residentsus, seega ei ole ette määratud, et Euroopa ettevõtja hind, hing oleks alla surutud, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna härra Povilas äh, Leedust. Thank you, Mr President. suur tänu, president. ma tahaksin rõhutada seda elementi, et äh, äh kurat peitub detailides. ma tahaksin väljendada öö, äh, seda ja lisaks öelda, et väikesed kuru, kuradid peituvad detailides, suured kuradid öö, äh, peituvad filosoofias. filosoofiad on väga olulised. tuletame meelde bolševismi ja fašismi, tegemist oli paradigmadega mis võõrandasid äh, nii rahvaid kui ka teatud klasse. kui meil on hea filosoofia, siis on meil äh, hea mõistmine sellest suunast ja vahenditest selleks, et saavutada meie eesmärke. hea filosoofia on äh, avalikkuse teenistuses ning see uus kurss, kui me sellest räägime, siis peaksime me järele mõtlema, millised on meie lähenemised seoses Euroopa integratsiooniga. individualistlik neoliberaalne paradigma domineerib tänapäeval ja selles domineerimises näeme suuri probleeme me alahindame solidaarsusmehhanismi väärtust, ühise hüve väärtust ja muud. ma tahaksin meelde tuletada, et meie poliitikud äh, täidame avalikkuse huve, mitte erahuve ja seega holistiline lähenemine sellele uuele kursile võiks olla äh, meie arutelude teemaks tulevikus, aitäh! ja nüüd saab sõna härra Boss Saksa Bundestagist. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, New Deal on meie jaoks väga suureks ajalooliseks eeskujuks ja me peame olema tähelepanelikud, et me seda võimalust, mis meile nüüd antakse selle investeerimispaketiga, et me seda lihtsalt sõnadega surnuks ei räägi, kui me vaidleme siin asjade üle, mis ei ole isegi veel täpselt teada. riikide parlamentides Saksamaal, kust mina pärit olen, on sellised tendentsid näha ja me ei tohi äh, seda projekti tappa, kuna Euroopa Liidu toetus äh, kodanike hulgas äh, sõltub väga palju sellest, kas see pakett osutub edukaks. kodanikud peavad toi-, tundma, et me tunduvalt soovime parandada majanduslikku ja sotsiaalset tegelikkust Euroopas. see tunne on paljudes Euroopa osades puudu ja me peame saama hakkama kursi muutusega. nii kaugel me eelmisel aastal ei olnud, nüüd me oleme edusamme teinud, aga nüüd me peame selles väga pinnapealises arutelus, mis puudutab äh, ühelt poolt kokkuhoidu ja teiselt poolt investeerimist, äh, me peame jõudma kaugemale, sellepärast et see arutelu lihtsalt halvab meid. inimesed tahavad näha, et me teeme praktilisi samme, mis on nende huvides, seda, teeme seda nii Saksamaal, Kreekas kui Itaalias. ka Saksamaal on meil väga äh, palju investi-, uusi investeeringuid vaja ja ajahetk on soodus. meil on majanduskasvu nõrk euroalas Euroopas ja see programm sobib väga hästi. ma ütlen seda äh, äh, ka mõeldes sellele, mida äh, eeskõnelejad ütlesid, ja hoolimata sellest, et projektide valik peab olema neutraalne, ütlen ma majanduslikult tugeva riigi esindajana, et me peame pöörama tähelepanu sellele, et see lõhenemine, ähm, mis valitseb äh, majanduslikult tugevate ja majanduslikult nõrkade riikide vahel, et see ei suureneks. meil on vaja toetada neid, kes vajavad abi, see toob meile rohkem kasu kui äh, mõned nendest aruteludest, mida me oleme viimastel äh, päevadel kuulnud. aitäh! sõna saab härra Sant Euroopa Parlamendist. suur tänu, president. vastavalt äh, majanduskasvu ja stabiilsuspaktile on vaja tagada eelarve tasakaal või vähemalt peab see olema kolme protsendi piires SKT-st. rahvusparla-, valitsused otsustavad, kuidas seda saavutatakse. väidetakse, et äh, lähtutakse valest metoodikast tekkepõhine, mitte äh, rahapõhine. ja iga euro ja kasutatakse selliseid näitajaid, samas on selge, et iga euro, mis on kasutatud investeeringuteks, võib olla erinev. Äh, kui me räägime siin äh, sotsiaalvaldkondadest või, või palkade maksmisest, on selle mõju erinev, seetõttu äh, lähtudes nendest meetoditest on parem vältida, vähendada investeeringuid selleks, et kulusid hallata, vähendada. enam kui kord on Euroopa Komisjon sellele probleemile viidanud, juba mõnda aega mõistame me huku, hukka avalik, avaliku ja erasektori kulutuste vähenemist, nagu ka täna hommikul. see võib äh, sõltuda nendest reeglitest Äh, ja sellest, et liikmesriikidel soovitatakse eelarve tasakaalu säilitada. iroonia seoses Junckeri fondiga on see, et selleks, et valitsused selles osaleksid, on komisjon teinud ettepaneku, et need, kes panustavad sellesse fondi, saavad selle maha arvata nendest äh, reeglitest. sama loogikat peaks rakendama äh, ka avaliku äh, sektori investeeringute puhul, mida liikmesriigid äh, teevad äh, selleks, et oma majandust elavdada. aitäh, härra Sant. ja nüüd teine kõnelejate voor. kõigepealt saab sõna härra Zaurer Hispaania parlamendist. lugupeetud kolleegid, kui te soovite püsti tõst-, tõusta, kui te kõnelete, seda me parlamendis äh, tavaliselt teeme, siis äh, ka kolleegid näevad paremini, kus te olete. nii et äh, teil on vabadus valida, kas te soovite istudes kõneleda või tõusta püsti ja siis kõneleda, nii et härra Saurer, teil on nüüd raske valik, aga igal juhul on teil nüüd sõna. aitäh, president paindlikkus majanduskasvu ja stabiilsuspakti raames eh, on samm õiges suunas, aga olukorda on võimalik veelgi parandada, paindlikkust on võimalik parandada. ja seda kolmel väga hästi tuntud põhjusel, millele tahaksingi tähelepanu juhtida meie tänase arutelu käigus. kõigepealt, meil on vaja stiimuleid eh, selleks, et Euroopa avaliku sektori kapitaal sellesse investeerimisfondi kaasata. see tagaks eh, selle, et projektid, millel on eh, positiivne mõju just nimelt avalikule sektorile, oleks arvukamalt esindatud ning me peame leidma tasakaalu avaliku ja erasektori kasumlikkuse vahel äh, jutt käib ju lõppkokkuvõttes äh, äh, majanduse olukorra parandamisest. nii et, et see on üks asi, millele võiksime tähelepanu pöörata. teiseks, ma arvan, et need riigid, äh, mis, millele rakendatakse kohandamiskavasid, peaksid olema vabastatud keskpika perspektiivi paindlikkusest seda juhul, kui liikmesriigid äh, tõesti äh, teevad strateegilisi investeeringuid, siis sellised riigid tuleks nendest keskpika perspektiivi eesmärkidest kõrvale jätta. see mõte on majanduslikust mõttes täiesti mõistlik, äh, sellepärast et nende riikide puhul, kus rakendatakse kohanemiskavasid, peavad parandama oma majanduskasvu potentsiaali. niisiis, miks me ei ole neid riike kaasanud? Äh, siia paindlikkuse alla ning kolmandaks äh, me oleme jätnud kasutamata võimaluse äh, struktuurireformideks, millel on, just nendel, millel on protsükliline mõju. me räägime ju lõppude lõpuks majanduse kasvust. aitäh, härra Rossmann Austria parlamendist nüüd. aitäh, härra president. Junckeri tutvustatud investeerimiskava on väga ambitsioonikas pakett. see peaks tagama investeeringute kasvu, majanduskasvu ja töökohtade kasvu, aga tegemist Äh, on väga vähese summa uue rahaga, mida siis äh, võimendatakse viieteistkordselt, nii et ma ei ole väga positiivselt meelestatud. mul on mõningad äh, kriitika mm, mõningane kriitika, see kava peaks kõige varem hakkama rakendama septembris ning tegelikult jääb see liiga hiljaks, kui vaja on kiiret tegutsemist. ja kui esimese järjekorra kahju ülevõtmisega äh, tegeleb avalik sektor, siis see on küll tore, aga sellest ei piisa, sellepärast et oluline investorite jaoks on, et oleks piisavaid, piisavalt väljavaateid kasu saada ja et oleks tagatud vajalik usaldus ning seda piisaval määral tagatud ei ole. kui see investeerimisprogramm saab mingit mõju avaldada, siis võib-olla saab see meeleolu parandada, aga eufooria ei ole praegu asjakohane minu arvates ning see võrdlemine Roosevelti New Dealiga ei ole õige minu arvates. kui me tõesti tahame ligilähedaseltki midagi sellist, nagu oli New Deal, siis minu arvates on vaja äh, investeerimiskava või investeerimisprogrammi, mis tõesti vääriks seda nime. ja tegemist peab olema investeeringutega uuenevatesse energiaallikatesse, tegemist peab olema rohelise investeerimiskavaga, sellest ei tohiks rahastada tuumaelektrijaamu, aga vaja on eeldusi selleks, et oleks võimalik tõesti luua sellist investeerimiskava. esiteks on vaja äh, finantssektori rangemat reguleerimist. põhjuseks on see, et praegu domineerivad endiselt investeeringud finantssektorisse, mitte reaalmajandusse ning teiseks on vaja avalikku taristut eh, ja selle loomine peaks jääma avaliku sektori ülesandeks, mida tuleks rahastada kas varandusmaksust või Euroopa Investeerimispangaga Euro, Euroopa Keskpanga kaudu, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna Lord Harrison eh, Lordide Kojast president, eile Lordide Kojas avaldati raport kriisijärgse Euroopa finantssektori reguleerimise kohta üks peatükk selles raportis on pühendatud majanduskasvu edendavale tegevuskavale. Jonathan Hill eile kõneles meile kapitaliturgude liidust ja järgmisel nädalal Lordide Koda korraldab ka seminari, kus on kohal ka Jonathan Hill. mul oleks aga küsimus oma endisele kolleegile Pierre Moskovitšile Äh, investeeringud, Euroopas tehtavate investeeringute programmi kohta ja kas see suhtarv üks viieteistkümnele äh, e-, erasektori raha ja avaliku sektori raha äh, suhtarv, kas see on realistlik ja esitaksin selle küsimuse ka härra Multererile Euroopa Investeerimispangast. tahaksin kolleegidele ja eriti härra Moskovitšile öelda et ühisturg on parim tee majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks, aga on liiga palju liikmesriikide parlamente, kes takistavad eh, tõelise ühisturu loomist. Eh, ja üks eh, nendest on ka minu enda koduriigi valitsus härra Jean Artuile, kes nüüd on eelarvekomisjoni juht Äh, temalt tahaksin paluda, et ta kommenteeriks kahe tuhande neljateistkümnenda äh, kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta finantsperspektiivi ja äh, kas seal toimuvad mingid muutused, mitte kas muutub selle raha summa, vaid kas muutub see, kuidas seda raha eraldatakse näiteks majanduskasvu soodustamiseks. ja siin on Sharon Bowles'i raport Euroopa Parlamendilt ja äh, selle, siin hinnatakse Michel Barnier'd ja äh, nõukogu endist presidenti Herman Van Rompuyd, aitäh! Lord Harrison, see nüüd küll läheb Euroopa Parlamendi annaalidesse, ma ei ole mitte kunagi kuulnud veel Ühendkuningriigi esindajat, kes nii positiivselt oleks meisse suhtunud, nii et aitäh! ja nüüd saab sõna proua Ferreira Euroopa Parlamendist. lugupeetud president, ma tahaksin tervitada komisjoni ja tänada selle investeerimisfondi algatuse eest. see tähendab seda, et me tunnustame seda, et meil on vaja uut dünaamikat Euroopa Liidus ja see mõte, et ilma hapnikuta meie majandus ei toimi, seda samuti tunnustatakse sellega. mul on äh, ka küsimusi, millele ma sooviksin saada vastust. struktuuri-, restruktureerimismeetmete puhul e-, enamus sõltub in-, avaliku sektori investeeringutest, e-, kolleeg Sant just selgitas seda, aga investeeringud peatati eriti nendes riikides, kus oli e, eriti halb majanduslik olukord ja kus, mille vastu, suhtes arv-, algatati ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus. nüüd on aga kõigepealt see makromajandusliku tingimuslikkuse äh, mõte, et äh, kui reeglitest kinni ei peeta, siis äh, järgnevad trahvid ning teine mõte, millest just rääkis kolleeg Pedro Saura, paindlikkuse reeglid. kas te ei soovi, et see paindlikkus, seda laiendataks ka nendele riikidele, kelle suhtes on algatatud ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus ning äh, kui tegemist on riskidega, me räägime sektoriaalsetest riskidest, aga eh, mitte midagi ei ole ette nähtud riigi riskide kohta. nii et lõpptulemusena ei ole tegemist äh, võrdsete tingimustega. mõningate riikide puhul äh, mõningate projektide puhul äh, hinnatakse neid riske teisiti, neil on tegemist sektoriaalsete riskidega, aga mitte riigi riskidega. kas see mitte ei suurenda e-, erinevusi liikmesriikide vahel? aitäh. kõigepealt saab sõna härra Moskovitši ja siis ähm, härra Molterer. aitäh, ma tänan erinevaid sõnavõtjaid ja tahaksin mõningaid asju kommenteerida esiteks äh, tuletan meelde, et see investeeringute kava on et-, vastab sellele äh, diagnoosile, mille me panime, et Euroopas ei ole piisavalt investeeringuid. Ähm, kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani on ähm, ähm, meil olnud tegemist sellega, et investeeringute maht on viieteist, kahekümne protsendi võrra olnud madalam kui varem ja kui see olukord keh-, kestab, siis Euroopa Liit kaotab oma rolli koos USA-ga maailma suurimate majandustena, investeeringute maht Hiinas ja Indias on suurem ning kümne aasta pärast ei kuulu me enam suurte tegijate hulka maja, maailma majanduses. nii et vaja oli seda, et me korvaks selle puudujäägi ja see kava on ähm, meie ähm, viis selles suunas liikuda. võimalik on, et on vaja seda kava ka pikendada, kui see kava ähm, toimib, nagu ma loodan ma ei näe, et siin oleks mingi vastuolu selle kava ja märkuste kohta, mis puudutasid ettevõtlusvaimu äh, Äh, või muid teemasid, vaadakem seda globaalsemalt. komisjoni tegutsemine tugineb kolmele sambale, esmalt eelarvete konsolideerimine, äh, oluline on, et meie eelarved oleks korras, vaja on eelarve puudujääki vähendada, ehkki te teate, et meil on uus tõlgendus, äh, me oleme paindlikumad vastavalt sellele määrusele, teatisele, mille me vastu võtsime ning struktuurireformid. mitte kuidagi ei tohi struktuurireforme unarusse jätta neid on vaja meie majandustele, selleks, et meie majandus oleks konkurentsivõimelisem. me ei ole autarksed oma majandusetes, meil ja see võimaldab meil ka tugevdada ettevõtlusvaimu. Te teate, et meie komisjon teab väga hästi seda, kus luuakse töökohti, kus luuakse rikkust, seda, sellega tegelevad ettevõtted. me ei äh, soovi siin mingit bürokraatlikku majandusmudelit luua. tegemist on turumajandusega, turumajandusega, mis peab olema reguleeritud äh,, turumajandusega, kus peavad olema ka avaliku sektori ja erasektori äh, vahendid, mis võimaldavad teha selliseid investeeringuid, mida me soovime teha. teine märkus äh, puudutab äh, seda paindlikkust, millest rääkisid erinevad sõnavõtjad ja neid vahendeid, mis on liikmesriikidel selleks, et investeeringuid edendada. ma ütlen, et kolmeteistkümnenda jaanuari teatises komisjon ähm, nägi ette võimalusi, kuidas edendada investeeringuid suuremal määral, kui liikmesriigid soovivad osaleda suuremal määral Euroopa investeeringut, strateegiliste investeeringute fondis. see võimaldab Äh, suurendada vahendeid ja see võimaldab ka uusi investeeringuid luua. Äh, seda ei võeta arvesse riigi võla või eelarve puudujäägi äh, määratlemisel. Ähm, ja see käib kõigi liikmesriikide kohta, ükskõik milline on nende seisund paktis, kas tege-, kas nad on ähm, ennetavas osas või äh, või, või korrektiivses osas. ja me ei soovi seda, et keegi tunneks, et eh, tal ei ole piisavalt stiimuleid selleks, et investeerida. me soovime vastupidiselt seda, et liikmesriigid tunneksid tugevat stiimulit investeerida ja ma ütlen seda siin nüüd riikide parlamentide esindajatele, et seda me just soovimegi, et Euroopa Liidu kõrval Euro koos äh, investeerimispanga ja liikmesriikidega oleks meil võimalus äh, investeerida selles reaalistikus. ning kolmas märkus, ma tahan ka siin välja öelda selle, et tegemist on äh, laiaulatusliku kavaga, see on suunatud äh, investeeringute e-, edendamisele, aga äh, need investeeringud peavad olema sihipärased. me ei soovi äh, investeerida ükskõik millesse, me ei soovi lähtuda sellisest liigagi tuttavast õiglaste tagasimaksete loogikast. meil on küll olemas solidaarsus Euroopa Liidus, aga oluline on investeeringute kvaliteet ja see, et tegemist oleks lisanduvate investeeringutega. me ei soovi äh, selliseid investeeringuid, mis äh, nagunii ära tehtaks. tegemist peab olema uute investeeringutega, mis kindlasti on majanduslikult äh, kasumlikud, aga mis võib olla lihtsalt, mida niisama lihtsalt ei tehtaks ning ma lasen võib-olla investeerimispanga asepresidendil sellest, sellele vastata. aga milline on senine probleem olnud? Euroopa Investeerimispank on pank, millel on kolme A reiting, neil, ja see tähendab seda, et meil on võimalus rohkem investeerida, ja oli ka äh, meil kunagi äh, valida, et kas panga reiting langeb või, äh, või mitte. meie usaldasime panka ja see on äh, juba näidanud, et kordajad kaheksateist või viisteist on olnud realistlikud ja ja teiseks on ette nähtud Äh, riskide toetamine, mis võimaldaks kokku saada kolmsada viisteist miljardit, see on realistlik. Ähm, me peame aga kõik selle nimel tegutsema, et see tegelikkuseks saaks Euroopa Liit oma erinevate äh, institutsioonide ja liikmesriikide investeerimispanga koostöös peab äh, selle eest hoolitsema. ja nüüd sõna härra Molteril suur tänu, jätkan küsimustele vastamist, mis puudutas neid kordajaid, siis meie kogemus, praktiline kogemus lähtuvalt kapitali suurendamisest kümnest miljardist äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. tol hetkel äh, prognoosisime, et see viiks saja kaheksakümne miljardi investeeringuteni ja ma ei tea nüüd äh, selle aasta lõpu näitajaid, aga minu arvates see kordaja kapitali suurendamise osas on olnud vähemalt üks kaheksateistkümnele. see on see, see konkreetne vundament, mida, milles, äh, mille põhjal me teeme prognoosi äh, üks viieteistkümnele. komisjon peab vajalikuks, et meil oleks fond, mis oleks paindlik ja erainvestoritele prognoositav, sest meil on vaja kaasata erainvestoreid. kordaja toimib sellisel viisal, et viisil, et lähtudes sellest tagatisest saame anda laene, kaitstes samal ajal kolm A reitingut ja läbi tõmmata erainvest-, ligi tõmmata erainvestoreid ja minu arvates on tegemist väga konkreetse Eh, prognoosiga, millest me lähtume. teiseks, mis puudutab projekte, siis kindlasti meie Euroopa Investeerimispangas eh, valime projektid lähtuvalt eh, panganduskriteeriumitest, seal peab, tegemist peab olema majanduslikult, tehniliselt ja keskkonna valdkonnas vaadates konkreetse projektiga sest projekt, projekt iseenesest peab äh, tooma tulu, et läbi tõmm-, ligi tõmmata äh, erainvestoreid. liikmesriikide investeeringud, mina eeldan, et liikmesriigid äh, ja nende panus ka, toimivad kahel tasandil, ühest küljest projekti tasandil ja kui võimalik, ja teiseks riikliku investeerimisplatvormi tasandil siinkohal liikmesriigid saavad leida konkreetseid lahendusi koos kohalike pankadega, näiteks nagu Saksamaal äh, räägitakse praegu KFW äh, kaks siis V-st ja liikmesriikide tasandil äh, saab otsustada seda, mida teha, et kui otsuse saab teha kohalikul tasandil lähtuvalt kohalikust platvormist, mis puudutab ühtekuuluvust? selle kohta on mul selge vastus, Junckeri algatus on seal selleks, et toetada ühtekuuluvuspoliitikat. seda sellepärast, et me saame äh, oma nõuandevõimekust äh, ära kasutada, mis meil on ühtekuuluvusvaldkonnas ja me oleme seda kasutanud äh, mitte ainult nii-öelda uutes liikmesriikides, aga see võimekus on olemas kõikidele piirkondadele ja ma arvan, et pikemas perspektiivis on äh, finantsinstrumendid need, mis äh, too, äh, tõmbavad ligi täiendavaid vahendeid. ja see on see paradigma muutus, millele ma viitasin ning viimane märkus, jah, me ootame, et parlament teeb otsuse ja Junckeri kava Äh, hakatakse ellu viima septembris sel aastal ja teil on õigus, äh, et tegemist on kiireloomulise teemaga, seega Euroopa Investeerimispank on valmis hakkama tegutsema, lähtudes sellest eeldusest, et äh, meil on see tagatis, mis hakkab kehtima septembrist, see on see põhimõte, mida me silmas peame. ja viimane märkus Junckeri kava ei peaks käsitlema eraldiseisvana, see on osa laiemast strateegiast, strateegiast, mis katab ka struktuurireformid, ühisturu äh, integratsiooni ning loomulikult äh, selle äh, fondi loomise, see kõik sõltub sellest, mis ümberringi toimub, eriti mis puudutab takistuste ja tõkete eemaldamist investeeringutelt nagu öeldud, siis me teeme tihedat koostööd äh, komisjoniga ja me oleme ka väga huvitatud koostööst äh, parlamendiga läbirääkimiste äh, käigus seadusandlike ettepanekute osas, sest teatud teemad on meie jaoks olulised. näiteks, mis puudutab tagatiste kvaliteeti, see on väga oluline seoses kolm A reitinguga Need on äh, küsimused, mida me tahame arutada komisjoni ja parlamendiga selleks, et leida parimad äh, lahendused, aitäh. aitäh. härra Molterer, järgmisena saab sõna härra Artüi aitäh, president, kõigepealt eh, tahaksin eh, tervitada lord Harrisoni, kes on eh, Suurbritannia parlamendi saadikutest kõige Euroopa-meelsem ja tema kohalolek siin näitab, kuivõrd oluline see konverents artikli kolmteist alusel on tõesti avatud Äh, ja avameelne, sellepärast et äh, Ühendkuningriik tegelikult ei ole ju fiskaalleppele alla kirjutanud ja tahaksin tänada Lord Harrisoni tema Euroopa-meelse sõnavõtu eest. Äh, mis puudutab stabiilsus- ja majanduskasvupakti, siis võib-olla tõepoolest me pole teinud äh, piisavalt vahet investeeringute ja muu tegevuse vahel. ma tõden, et me oleme eelistanud dekonsolideerimist äh, äh, sellepärast, et me oleme võib-olla mitte piisavalt tähelepanu pööranud just nimelt riigieelarvetele mis puudutab äh, nüüd äh, otsuseid, siis ma arvan, et siin me peame kuulama Roberto Galtierit, kes on majandus- ja rahanduskomisjoni esimees. Äh, ma arvan, et meil oleks võimalikult kiiresti vaja õiguslikku alust, sellepärast et asja pakilisus on ilmselge me peame arvestama sellega, et väga tihti eh, maailmas asjad arenevad väga kiiresti ja kui tuleb lahendada, langetada otsuseid Euroopa tasandil, siis meie oleme siin eh, väga aeglased ning see seab ohtu eh, rakendatavaid meetmeid, nii et, et mina Äh, paluksin, et me viivitamatult äh, tegutseksime selles valdkonnas ja võimaldaksime komisjonile juriidilised vahendid, mida komisjon vajab äh, selleks, et see investeerimiskava saaks tegelikkuseks. samuti tahaksin tõdeda, et edu sõltub ka nendest struktuurireformidest, mida liikmesriigid peavad läbi viima, ma kardan, et Äh, Junckeri kava äh, ei ole äh, tõhukas, ei ole tõhus nendes riikides, kus struktuurireforme ei ole läbi viidud. tõepoolest, paljused väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on raskustes rahastamisallikate leidmisega, aga seal, kus asjad on korras, ei ole ettevõtetel raha leidmisega raskusi. nii et, et ma arvan, et kõik liikmesriigid peavad tegema jõupingutusi selleks, et tagada ettevõtete konkurentsivõime Eh, see on eh, ka selleks eelduseks, et investeerimiskava annaks häid tulemusi, meil on vaja konkurentsivõimet selleks, et edendada majanduskasvu ning peatada tööpuuduse kasv. nii palju siis minu poolt, aitäh! aitäh, härra Artui ja nüüd eh, jätkame arvamuste vahetust ning ma paluksin, et te piirduksite kaheminutise kõneajaga mille me algselt paika panime. annan sõna siis kolmele liikmesriikide parlamendi esindajale ja siis ühele Euroopa Parlamendi esindajale ja siis veel üks küsimuste voor ja siis on jällegi siin esinejatel võimalus vastata. ja Itaaliast härra Guerreri, palun. suur aitäh, president ma olen nõus eelkõnelejatega selleks, et taaskäivitada majanduskasv euro, euroalas, on meil vaja investeeringuid pikemas ja keskpikas perspektiivis, need peavad olema nii era- kui avaliku sektori investeeringud erinevatesse valdkondadesse Äh, niimoodi saame luua uusi äh, kasvuallikaid, edendada nii nõudluse kui ka pakkumise poolt, nii et, et see äh, keskpika ja pikema perspektiivi investeeringute küsimus ei ole midagi ajutist, see on strateegilise tähtsusega, pidades silmas euro ja euroala tulevikku on konkreetsed tingimused, mis tuleb täita selleks, et uus investeeringute kava saaks olla tõhus mina tahaksin juhtida tähelepanu kahele neist tingimustest, et äh, kõigepealt äh, see investeerimiskava peaks olema piisavalt suur, et sellel oleks tuntav majanduslik mõju. nagu me teame, investeeringud Euroopa tasandil on äh, langenud aastas kas-, keskmiselt kolmsada viisteist miljardit eurot, nii et, et Äh, meil on äh, vaja äh, isegi rohkem investeeringuid, kui praegu välja pakutakse. kõige optimistlikum stsenaarium oleks, et vähemalt sada viis miljardit eurot aastas investeeritakse Äh, jah, tegemist on vägagi nutika investeerimisfondiga majanduslikust aspektist, aga samas on ka väga suur oht, et äh, oma praegusel kujul see investeerimiskava majandust ei edenda. teiseks, ma olen täielikult nõus sellega, et tehniline järelevalve on väga oluline investeerimisprojektide valik tehnilisel tasandil on väga oluline, aga meil on vaja ka üldist poliitilist ja majanduslikku strateegiat ja seda strateegiat praegu minu arust eriti ei ole. kuidas eh, investeerimiskava teiste Euroopa Liidu kavadega kokku viia? Eh, eesmärgid tuleb paika panna ka poliitilisel ja majanduslikul tasandil. tehniline järelevalve peaks olema eeltingimus ega mitte ainukene järelevalve, mida kasutatakse. Eh, sellepärast, et muidu äh, jääb majanduskasv endiselt tagasihoidlikuks, aitäh. aitäh. järgmisena proua Orua Prantsusmaa äh, parlamendist ja siis Emil Sestrom järgmisena, aga proua Aroa, teil on sõna, palun. aitäh, esimees, mina tahaksin teid omakorda tänada selle eest, et te olete korraldanud selle arutelu Euroopa New Deali teemal, mulle näib, et äh, väga palju on räägitud sellest, kuidas taastada investorite usaldus ja kodanike usaldus ning selles aspektis äh, äh, siin öeldi, et ainult, nagu ütles härra Schultz, et ainult majanduslikest kriteeriumitest ei piisa, meil on vaja ka sotsiaalsed kriteeriumid ja keskkonnakriteeriumid kaasata. meil on vaja äh, arvestada äh, oma aruteludes nende uute kriteeriumistega. Äh, vaesuse määr Euroopas on praegu kasvanud, see on väga murettekitav teema ning seetõttu tuleb sotsiaalsete teguritega pidevalt arvestada ning mulle tundub, et me peaksime Äh, mõtlema ka miinimumpalga kehtestamisele igas Euroopa Liidu liikmesriigis, äh, sellepärast et mingid miinimumsotsiaalsed tagatised on täna hädavajalikud, äh, sellepärast muidu ei ole Junckeri kava see imevahend, mis Euroopa tasandil kõik probleemid lahendavad. tulles nüüd aga Junckeri investeerimiskava juurde, siis need valikukriteeriumid ja tahaksin tänada volinikku, et ta siin asju täpsustas aga siiski need kriteeriumid praegu ei taga piisavat äh, selgust ja lihtsust, et äh, tõesti tagada siin finantsvõimendus. me, mina tahaksin teada, millised on need kontrollimeetmed, mis on paigas, milline demokraatlik äh, kontroll toimub. Juncker eile ütles, et on vaja tõelist Euroopa valitsust, nii et, et ma tahaksin teada, milline äh, Äh, kas to toetatakse demokraatlikku järelevalvet parlamentide poolt, see asi ei ole praegu selge ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et mulle tundub, et kaasrahastamise poole pealt äh, ei ole veel äh, veel väga selge, mida liikmesriigid tohivad teha ja mida ei tohi ja millise, kullas võetakse arvesse stabiilsuspaktist tulenevaid korrektsioonimeetmeid, aitäh. Next uh,, Mr järgmisena härra Tšelström ja, ja härra Alivel, palun. suur tänu. ma tahaksin äh, nõustuda nende eelkõnelejatega, kes on keskendunud äh, innovatsioonile Euroopas, sest äh, nemad on need, kes peavad tagama investeeringud ja uued töökohad. me peame lihtsamaks ja turvalisemaks muutma eh, olla uuenduslik investor Euroopas. praegu on olukord väga keeruline ja väga lihtne on näha, millised oleksid need meetodid, mis muudaks olukorda tõhusamaks ja odavamaks. eriti VKE-de osas peame me läbi vaatama maksusüsteemi, väga paljud uuenduslikud ettevõtjad on ülemaksustatud, meil on vaja eemaldada tõkked nii kaubanduselt kui ka eh, impordile, ekspordile meie turul. paljud ettevõtjad Euroopas leiavad, et olukord on väga keeruline, kui mitte võimatu, selleks, et eh, alustada uusi ettevõtteid. me peame samuti keskenduma uute töökohtade loomisel, selle asemel, et lihtsalt kinni hoida vanadest töökohtadest majandusele on alati kahjulik kasutada liigseid toetusi selleks, et säilitada vanu töökohti, millel ei ole tulevikku. see ei ole viis, kuidas edasi liikuda. me peame käsitlema struktuurireforme. paljud on rääkinud äh, ettevõtjatele paremate tingimuste loomisest äh, investeeringute kava osas. ma leian, et me peaksime sellele teemale rohkem keskenduma Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament saavad siin tõesti olla eesliinil suur tänu ja härra Ali järgmiseks ja seejärel äh, proua Kusek-Tšekosek. suur tänu. peale mitmeaastaseid viivitusi tänu Junckeri jõupingustustele on meil investeeringute kava ja sellest enamuse peaks ellu viima erainvestorid. see kava on liiga väike selleks, et täielikult täita puuduolevaid era- ja avaliku sektori investeeringuid me peame tagama vahendid keerulises olukorras liikmesriikidele. Euroopa Keskpanga otsus hakata ostma riigi ja eravõlakirju on tähtis Äh, samas äh, on näha mitmete majanduspartnerite äh, edu erinevates valdkondades. kui tulla tagasi investeeringute kava juurde, siis oleks vaja teatud täpsustusi. nagu me teame, siis kõige olulisem osa kavast on reaalmajanduse toetamine. seega on vaja toetada elujõulisi projekte, millel on täie, tegelik lisandväärtus Euroopa sotsiaalturumajandusele. eesmärgiks on stimuleerida era- ja avalikku investeeringut selleks, et tagada majanduskasv ja tööhõive Euroopas. nüüd, kus me kõik oleme ühel meelel, tekib küsimus, kuidas tagada projektide valik selleks, et tagada, et potentsiaali saaks välja arendada ka reaalsuses. siin on kaks lähenemist ühest küljest Euroopa-üleste taristuprojektide toetamine ja teadus-arendustegevuse toetamine, väi-, paljude väikeste projektide toetamine VKE-de puhul. veelgi enam tahaks rõhutada, et ma usun, et kõike peaks tegema selleks, et tagada, et mitte ükski liikmesriik ei jääks investeerimiskavast väljapoole ning see New Deal äh, osas on tähtis see, milliseid projekte valitakse. ja mul on küsimus, kõnelejad katkestatakse. jah, ma lõpetan, äh, mis on plaani äh, elluviimiskava, millised on need prognoosid ja kuidas plaanitakse saavutada tööhõivet rakendamise valdkonnas minu arvates on tegemist ole-, oluliste küsimustega ja vastused peaksid meile näitama, millised on meie konkreetsed eesmärgid ja kuidas neid saab äh, saavutada tulevastel aastatel. Next uh,, madam. suur tänu ja järgmiseks äh, proua Kusak Tšakosek ja härra Tšesoniskas valmistab ette järgmiseks, palun. lugupeetud juhataja Sloveenia on ähm, stabiilne poliitiliselt ja majanduslikult me teame, kui oluline on tõhusalt rahastada ning tõhusalt kasutada ära Euroopa vahendeid. me oleme majanduse, majanduskasvu ja ähm, eelarvelise konsolideerimise teel ning seetõttu me soovime toetada investeerimiskava eriti selles suunas liikumist, millest on juba juttu olnud, me tahame rõhutada seda, et Euroopa strateegia, äh, kuhu viib meid Euroopa strateegia, kuhu viivad meid äh, kõik need struktuurireformid, et vaja on kõiki neid meetmeid kombineerida selleks, et liikuda meie ühiste eesmärkide suunas. üks selle kava positiivseid eesmärke on see, et ta ei tähenda mitte ainult majanduslikke rahalisi meetmeid, vaid ka tehnilisi äh, vahe, meetmeid, ehm, nõustamiskeskusi, millega meil ähm, ja mm, probleem on selles, et me ei soovi olemasolevaid äh, süsteeme äh, dubleerida me peame rõhutama seda, kui oluline on riikide arengupankade roll ja rõhutada seda, et neil on ka endal hästi toimivaid struktuure. Nende projektide puhul ei tohiks väikseid liikmesriike diskrimineerida ning see ei tohiks halvata neid liikmesriike, kus peamisi finantsinstrumente, primaarseid finantsinstrumente ei ole korralikult veel välja arendatud. ma tahaksin rõhutada ka fakti, et need meetmed peaksid lisanduma olevas, olemasolevatele meetmetele. ja tahaksin teie tähelepanu juhtida asjaolule, et liikmesriikide sissemakseid ei võeta arvesse liikmes, Eh, riikide puudujäägi arvatamisel, et me peaksime eh, kaasrahastamist liikmesriigi tasandil eh, kaaluma. Labadiena, ponios ir ponai, labadiena, gerbiamas pirmininkė. Fizikoje mes dar prisimenam nuo mokyklos laikų yra. aitäh. me mäletame kooliajast füüsikatunnist energiajäävuse seadusi energia ei kao, ta lihtsalt muundub ühest liigist teise ja sama põhimõtet äh, võib kasutada ka majanduses, see tähendab, et raha ja vara ei kao kuhugi, äh, lihtsalt liigub ühest taskust teise. Äh, eile räägiti sellest et, et üks protsent maailma rikkamatest inimestest suurendavad oma vara investeerimiskava, mille äh, Juncker on esitanud, äh, näeb ette, et äh, viis miljardit tuleb Euroopa Investeerimispangast, kuusteist miljardit Euroopa Liidu eelarvest ning selleks, et erainvestoreid juurde meelitada, on see kõik väga oluline. meie toetame seda investeerimiskava iseäranis Äh, kui see suurendab Euroopa äh, poolset panust. aga eesmärgiks selle kõige juures peaks olema siiski järgmine, me ei tohi takistada Euroopa eelarve peamiste eesmärkide täitmist, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärke, Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi, äh, Euroopa ühendamise rahastut, meie jaoks on äärmiselt oluline kulutuste sihtotstarbelisuse iseäranis arvestades seda, et äh, mitte ainult äh, üks protsent äh, rikkaimatest inimestest ootab seda raha, vaid ka üheksakümmend üheksa protsenti ülejäänutest, nii et, et küsimus on selles, kuidas neid vahendeid eraldatakse. ilustaja. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Keller ja härra Schaffhauser äh, tema järel ja seejärel vastab, äh, vastavad panelistid ja siis võtame järgmised küsimused. proua Keller, palun. proua äh, härra president, lugupeetud kolleegid mul on väga hea meel olla siin Brüsselis Euroopa täiskogu saalis. me kõik äh, tervitame Junckeri äh, investeerimiskava, mille eesmärgiks on käivitada avaliku sektor- ja erasektori investeeringud. mitmed kolleegid on öelnud, kui äh, hea mõte see on selleks, et tagada tööhõive, tahaksin ma lisada, et anda ka uut lootust noortele eurooplastele aga on vaja veel teatud küsimusi täpsustada. mis puudutab seda finantsvõimendust, siis seda, selle tulemust peab jääma ootama, see finantskordaja üks viieteistkümnele vajab äh, realiseerumist ja ei ole päris sama asi, kui me räägime panga finantsvõimendusest äh, seoses laenuvõimega ja seda üle kanda projektidele selle samasuguse kordajaga. teine küsimus puudutab liikmesriikide panust. me ei tea väga hästi, kuidas äh, seda kõike tagatakse aga see, et see jäetakse eelarve puudujäägist äh, arvestusest välja, kuidas see päri-, täpselt toimima hakkab? kolmas küsimus meie, kui tegemist on projektiga, mille, mis on uuenduslik, aga mille võimendus on väiksem näiteks teadus-arendus ähm, valdkonnas, kas siis äh, seda näiteks ülikoolide teadusvaldkonda peetakse innovatiivseks? ning lisaks sellele, äh, kuidas valitakse need projektid, milline roll on liikmesriikidel, milline roll on Euroopa strateegiliste investeeringute äh, Äh, fondi roll, kuidas seda korraldatakse ja nii, nagu kolleeg Ferreira ütles, temale, temalt küsiksin ma, millised on need äh, riskid, eriti äh, mida kriis on kahjustanud, kus võib-olla see küsimus on selline, aga kordaja on suurem. härra Schaffhauser, palun vous aurez droit également à un second Strasbourg. jah, teil on tõesti õigus, kolleeg ma kardan, et see investeeringute ja majanduskasvu kava ei toimi. põhjusi, miks see nii on, on palju. kui me oleksime tahtnud majanduslangusest välja pääseda ja euroala kriisist välja pääseda, oleks piisanud sellest, kui me oleksime eh, investeerinud riikidesse, kus struktuurid olid nõrgad eh, Äh, investeeringud sellistesse riikidesse on äärmiselt olulised, äh, sest et äh, praegu lihtsalt majanduslangus jätkub, tööpuudus kasvab ja er-, euroala nõrgeleb. selleks, et aga strukturaalselt nõrkadesse riikidesse investeerida, oleks vaja olnud projekte, need projektid tuleks ette valmistada, need ei sünni iseenesest nii et, et meil oleks vaja olnud pöörata rohkem tähelepanu näiteks just nimelt keskkonnasõbralikule majandusele ning äh, meil oleks äh, vaja olnud rahalisi vahendeid, äh, tõelisi rahalisi vahendeid, millega meil oleks olnud vaja näiteks kas või kvantita-, kvantitatiivset leevendamist, meil ei piisa sellest, et pangad ostavad kokku võru, võlakirjad, me oleksime pidanud investeerima tõeliselt kasumlikesse projektidesse me oleksime selle Monti ja Soliini toetusega pidanud selle ette valmistama. jah, äh, seda äh, paraku me ei ole Euroopa tasandil teinud äh, ning see on väga kahjulik, sellepärast et mina tõesti ei saa aru, kuidas on võimalik saavutada sellest finantsvõimendust, kui me ei investeeri massiivselt struktuuriliselt nõrkadesse riikidesse ja ei valmista ette selliseid projekte, mis võimaldaks meil tõesti arendada keskkonnasõbralikku majandust. probleem ei ole usalduses, probleem on reguleerimises ja probleem on ka investeeringutes, et me ei investeeri struktuurselt nõrkadesse riikidesse, te pole sellele küsimusele vastanud ja ka turud pole vastanud, aitäh. aitäh nüüd anname panelistidele võimaluse vastata ja alustame härra Moltererist, kes peab peatselt lahkuma ja siis saab äh, sõna volinik Moskovitši ja siis härra Artüi. Äh, aitäh, äh, president, kõigepealt suurus. meie koos komisjoniga oleme palunud liikmesriikidelt, milline on nendepoolsed võimalikud panused ja meil on selline kuulus projektide eh, nimekiri, mis ütleb, et see on üks koma kolm miljardit, me lasime oma ekspertidel siis eh, vaadata, eh, millised on need projektid, mida tõenäoliselt järgmise viie aasta jooksul realiseeritakse ja nemad äh, eeldavad, et umbes äh, viissada äh, miljardit, nii et, et ähm, need kalkulatsioonid on korrelatsioonis Äh, teiseks, tegemist on ainult osaga investeeringutest, sest Euroopa Investeerimispank jätkab oma traditsioonilist tegevust, me räägime täiendavatest summadest, mis tulevad Junckeri fondist ning avaliku sektori investeeringud on endiselt peamiseks aluseks majandustegevusele Euroopa Liidus ja jäävad sellest ka tulevikus nii et, et me peaksime sellest lähtuma ja sellele tuginema. teiseks äh, tahaksin paluda, et te teeksite selget vahet Eh, selle vahel, millised sektorid on toetamiskõlbulikud, transpordi infrastruktuur, energiatõhusus, taastuvenergiaallikad, sotsiaalne infrastruktuur, sellised asjad näiteks. ja teiseks tuleks teha vahet selle vahel, mis on projektide valik. Eh, sest et eh, sektori toetuskõlbulikkus on teine asi kui projektide kõlbulikkus ning erainvektorid teevad äh, siin kaasa ainult siis, kui äh, asja juhivad äh, professionaalid ja seda meie e-, e-, e-, Euroopa Investeerimispanga poolt pakumegi. Need projektid peavad olema usaldusväärsed ja ka tehniliselt usaldusväärsed ning selline vahe on minu jaoks äärmiselt oluline. kolmandaks, meil on kolm sammast ning palun arvestage nende kolme sambaga kõigepealt eh, VKE-de eh, sammas, mis hõlmab eh, idufirmasid, riskikapitali, mikroettevõtete rahastamist, innovatsiooni rahastamist ning ka innovatsiooni läbi Euroopa Investeerimispanga siis teine sammas, innovatsioon, kui selles vallas me saame võtta suuremaid riske, sellepärast et meil on siin tagatised ja niimoodi saame teha täiendavaid investeeringuid innovatsiooni ning infrastruktuur, nagu ma ütlen, asi ei puuduta ainult klassikalisi äh, asju, vaid äh, IKT-d ja sotsiaalset infrastruktuuri ja ärgem unustagem ka kolmas, äh, kolmandas sammas nõuandev platvorm. siin on meil integreeritud olemasolevad nõustamisteenused aga koos komisjoniga oleme valmis suurendama nende teenuste ulatust ja suutlikkust, sest me näeme, et just nimelt finantsinstrumentide osas on seda nõustamist paljudel liikmesriikidel vaja. kordistajate koha pealt, eh, nagu ma ütlesin, tegemist on üsna konservatiivse hinnanguga, see tugineb meie kogemusele, me oleme valmis eh, ka seda üksikasjalikult arutama kõik sõltub väga palju ja ma tahaksin selle väga selgelt välja öelda, kõigepealt seadusandlusest, sellepärast et tagatiste kvaliteet on meie jaoks otsustava küsimusega ja see kõik sõltub ka projektide kvaliteedist, sest et siis on võimalik erainvestoreid ligi meelitada. Need on kõige olulisemad elemendid meie jaoks kordistajate puhul Euroopa Investeerimispanga regionaalne kohalolek, tahaksin ka seda asja selgitada. mis on need peamised viis riiki, kus meie pank praegu tegutseb? Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, Poola ja Saksamaa. nagu te näete, me tegutseme aktiivselt ka tõesti nendes riikides, mida te mainisite ja ka kohanemisprogrammi all olevates riikides ja lõpetuseks meile kõigile oleks kasulik, kui me näeksime asja laiemas kontekstis. me peaksime seda kõike nägema osana strateegiast, näiteks kapitaliturgude algatus on väga oluline element sellises kõikehõlmavas strateegias sellepärast, et kui meil õnnestub ligi meelitada kapitali, siis teenime niimoodi ka Junckeri algatuse huve Neid kahte asja tuleb näha koos ning äh, kallid kolleegid äh, siin Euroopa Parlamendis ja kolleegid äh, liikmesriikide parlamentides, nagu ma ütlesin, Euroopa Investeerimispank on valmis teid teenima, me vajame usaldusväärset ja väga selget õigusloomealast reguleerivat vundamenti Junckeri algatusele ning me vajame professionaalseid partnereid nii avalikust kui ka erasektorist et me valiksime välja tõesti kõige paremad võimalikud projektid ja suudaksime need ka ellu rakendada, seda on meil vaja. aitäh! aitäh, härra Molterer! ja nüüd äh, volinik Moskovitši, palun äh, härra Molterer juba vastas äh, põhiliselt nendele küsimustele, mis meile esitati Äh, võtaksin asja kokku järgmiselt. Äh, me, kas on oht, et need investeeringud ei ole piisavad? jah, äh, paljudel on selliseid kahtlusi seoses Junckeri kavaga. sisuliselt kõik, mis on uus, kõik, mis on julge, võib tekitada selliseid küsimusi, et aga mina tahaksin teile öelda järgmist Eh, kui me kavandasime seda investeerimiskava koos Euroopa Investeerimispangaga, siis me arvestasime tegeliku olukorraga, riigi rahanduse olukorraga Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriikides ja ma olen veendunud eh, ja mm, me oleme jõudnud seisukohale, et tegemist on realistliku investeerimiskavaga. tahaksin peatuda kahel asjal. kõigepealt mulle tundub, et tõepoolest eh, sellel fondil on oluline finantsvõimendus, aga me oleme loonud ka sellise eh, juhtimissüsteemi, mis võimaldab seda võimendust saavutada ja ma arvan, et eh, investeerimispanga kogemused on siin vägagi julgustavad. ja teiseks olen ma teadlik et investeerimisvajadus Euroopa Liidus on palju suurem kui kolmsada viisteist miljardit, aga, aga tegemist on plaaniga, mis on mõeldud suhteliselt lühikeseks äh, ajaks ja järgmise poole aasta jooksul peame keskenduma just nimelt fondi tegevuse käivitamisele. ma loodan ja usun, et äh, meil õnnestub seda summat suurendada ja kui see projekt, kava osutub edukaks, nagu ma usun ja nagu härra Juncker on ise ütlenud, siis me suudame seda kava pikendada. ma äh, loodan, et me suudame saavutada veel sada miljardit, leida veel sada miljardit eurot täiendavalt äh, mulle tundub lihtsalt, et see kava on äh, siis esi, esimeseks sammuks pikemas protsessis nüüd, äh, mis puudutab projektide valikud, äh, valikumenetlus äh, on läbipaistev, me korraldame tahame välja valida tõesti elujõulisi projekte ja ma kinnitan, et üks esimesi asju, mida me peame tegema, on hoolitsema selle eest, et tegu on tõesti täie, täiendavate investeeringutega ja need investeeringud on suunatud nendele sektoritele, mida ma mainisin me eh, viime läbi hinnangud, eh, aga keskenduksin ka sellele, mida paljud teist ütlesid, et eh, me peaksime arvestama ka nende riikide olukorraga, kes on suurimates raskustes. jah, ma olen selge, et meil on teatud probleeme, see paindlikkus, mida komisjon on defineerinud, puudutab siis neid riike, kes on kohandamiskava all Eh, kui me eh, näeme ette sellised eh, üldised investeeringud ja ei arvesta seejuures majanduskasvu ja stabiilsuspaktiga, seda pakti ju lihtsalt ei olegi, ikkagi on vaja läbi viia ka vajalikud reformid ja need riigid, kes on siis kohandamiskava all, need peavad oma olukorda parandama selleks, et investeeringuid ligi tõmmata, aga samas on selge, et eh, jah, need riigid peavad eh, kohandama majandust läbi tõukefondide ja me peame hoolitsema tõesti eh, selle eest, et ka nemad arendaksid selliseid projekte, mis on elujõulised. ei saa olla niimoodi, et Eh, me jätaksime sellest fondist täielikult kõrvale need riigid, kes on siis eh, nõrgemas olukorras. Eh, me ei saa sellist olukorda lubada ja mis puudutab nüüd mõju tööhõivele, siis see kava peaks edendama majanduskasvu Euroopas ja looma töökohti. me oleme juba läbi viinud hinnanguid, need on üsnagi optimistlikud ma suhtun nendesse küll ettevaatlikkusega, aga ma tahaksin öelda, et meie komisjonis ja ka investeerimispangas hindame seda kava pidevalt ning äh, me peame tegelema tõesti puudujääkidega, mis meil teatud valdkondades esi, esinevad ja meil on tõesti vaja Euroopat, kus on majanduskasv ja väga oluline on siin Euroopa Keskpanga tegevus, me ei saa lubada seda, et meil on selline suur tööpuudus, üha suurenev ebavõrdsus, kui me samas suunas praegu edasi läheme, siis meil ei ole tulevikku ja seetõttu meil on vaja seda investeerimiskava, see ja ma loodan, et see investeerimiskava ajab meil edasiliikumiseks vajalikud vahendeid, aitäh! aitäh! härra Artüi, aitäh! meie Euroopa Parlamendis äh, oleme jõudnud äh, sinnamaani, et me vaatame läbi siis äh, õiguslikku alust selleks, et Junckeri kava ellu rakendada tänahommikune arutelu on äärmiselt kasulik, väga huvitav on kuulda teie seisukohti ja te võite olla kindlad, et me arvestame nendega vägagi palju. tahaksin täpsustada seda, et äh, olulised on tagatised, tagatised, mille osas peab hääletama Euroopa Parlament Äh, äh, äh, need garantiid antakse siis Euroopa strateegiliste investeeringute fondile. Ähm, see fond hakkab rahastama programme, mis on seotud ka praeguse finantsraamistikuga. niisiis Äh, me üritame meie käsutuses olevaid vahendeid äh, suurendada peaaegu viisteist korda. Äh, ma usun, et see tagatis Äh, annab investoritele äh, kindlustunde, suurendab nende usaldust, äh, garantii tagab selle, et vahendid on tõesti olemas ja kuna teie olete siin liikmesriikide parlamendide esindajad, siis ma tahaksin öelda, et Euroopa, me, meie komisjon on juba aastaid tegelenud siis maksmata arvete küsimusega ning äh, me tõesti tahame, et äh, meie käsutuses oleksid ka vahendid, millega me saaksime tasuda need tasumata jäänud äh, arved ja proua Kellerile teadusuuringute küsimuse pealt, koha pealt, jah meil on tõesti teadusasutusi, mis ei saa Äh, laenu võtta ja äh, mis võiksid äh, saada toetust nendest, sellest investeerimisfondist, nii et, et me peame sellega ka arvestama ja loomulikult me sellele küsimusele pöörame väga suurt tähelepanu. solidaarsus piirkondade vahel peab samuti olema oluline ning ühtekuuluvusfond peaks võimaldama siis nendel riikidel, kes vajavad konkreetset infrastruktuuri, leida vahendid eh, Junckeri kava täiendamiseks eh, Eh, selleks, et need piirkonnad oleksid jällegi konkurentsivõimelised, et majanduskasv ja töökohtad oleksid tõesti eh, ootuste tasemel. Uh, aitäh, härra Artüi ja nüüd saab sõna härra Donnelly Iirimaalt ja härra Bilitš Belgiast pärast teda suur tänu, täna ja eile on väga palju keskendutud majanduskasvule ja tööhõivele, loomulikult on see teretulnud. kaks vahendit, mida me täna ja eile oleme arutanud, puudutavad strateegiliste investeeringute fondi ja nii-öelda rahatrükki, mis töötavad käsikäes Euroopa Keskpank äh, teeb äh, raha odavamaks, kättesaadavamaks erainvestoritele ning Euroopa Investeerimispank äh, vähendab selle raha investeerimise riske. mõlemad võivad kaasa tuua SKT kasvu ja tööhõive, aga mõlemad Äh, tööt-, äh, ehk siis see raha juurdetrükk tekitab äh, teatud mulli, mis võib küll mõjutada vaesemaid Euroopa Liidu liikmesriike. Euroopa Investeerimispank põhineb kasumitel ja mis puudutab suurettevõtteid ja nende kasumeid ja toetab tõenäoliselt seda ja see puudutab projekte, mida avalik sektor võib-olla ei pea kõige elujõulisemaks ehk siis investeeritakse projektidesse, kus äh, inimesed kannavad riski sellepärast, et erasektor ei pea seda ärilistel eesmärkidel äh, äh, piisavalt tulusaks. minu küsimus teile on, kuidas me saaksime kasutada neid vahendeid selleks, et toetada tööhõivet nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis, toetada majanduskasvu ning tagada, et potentsiaalsed positiivsed küljed ei läheks mitte ainult Euroopa Liidu jõukamatele liikmesriikidele ja kapitalistidele, vaid kõigile. üks võimalus, mida Euroopa Parlament võiks arutada, puudutab seda, kas on mingisugune mõistlik maks, mida võiks rakendada kasumile seoses nende kahe tegevusega. ehk siis e- Euroopa Keskpanga tegevusele ja Euroopa investeerimis- äh, äh fondile, ehk siis see, et äh, seega mina leian, et võiks olla põhjendatud teatud maksu kasutamine ja seega äh, sellega saadud raha võiks kasutada struktuuriinvesteeringuteks, lairibale ja nii edasi haridusse. suur tänu! Next uh,, äh, Mr. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Žilkini ja pärast teda härra Vestlund. aitäh! me suhtume pigem positiivselt sellesse investeerimiskavasse, ehkki võib küsida, et miks äh, ei lubatud liikmesriik investeerida äh, Sixpacki raames. ma jagan küsimuste, äh, kolleegide küsimusi, mis puudutavad rahasummat kokkuvõttes, võimendust ja teisi projekte, aga ma, minu peamine küsimus puudutab selle investeeringute kava suunitlust härra Moskovitši rääkis rohkem ehm, sellest, millesse kavatsetakse investeerida uuenevatesse energiaallikatesse, taaskasutusse ja nii edasi, aga ma siiski konstateerin, et ehm, meil on nagu liiga palju eesmärke ja ma arvan, et ehm, valikukriteeriumide osas tuleks äh, olla täpsem. algusest peale peaks teada olema, millesse saab äh, investeerida, peaks olema teada, et kas need projektid äh, loovad töökohti ja ka keskkonnaküsimused on väga olulised meie jaoks, äh, võttes arvesse Pariisi konverentsi toimumist, võttes arvesse energeetika väljakutseid, mis Euroopas seisavad, nii et töö järgmises etapis tuleks äh, investeerimise e-, eesmärke täpsustada ja see uu-, äh, nii-öelda New Deal, Roosevelti New Dealis ei olnud äh, mitte ainult investeeringuid, vaid oli ette nähtud ka finantsregulatsioon, panganduse reguleerimine ning oli ka sotsiaalse ühtekuuluvuse eesmärk. meil ei saa olla investeeringute kava, millel ei oleks selliseid eesmärke, millele eesmärgiks ei oleks pangandussüsteemi muutumine niimoodi, et investeeritaks, investeeritaks rohkem reaalmajandusse, et eh, ei suurendataks eh, sotsiaalset ühtekuuluvust, meil ei ole praegu tagatud eh, seda, et tarbijatel oleks usaldus ja ilma selleta ka ei investeerita. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Vestlend ja järg- ning pärast teda härra Galatsevski Poolast jag tror att det är väldigt viktigt med den här investeringsplanen och vi har aitäh, see investeeringute kava on väga oluline. Riksdagis Rootsis oleme eh, seda arutanud selleks, et võtta oma seisukoht vastu, me oleme ettevaatlikult positiivselt meelestatud. ei saa öelda, et me ei, me oleks kõigile küsimustele vastused saanud, pigem vastupidi, eelkõige mõningate projektide rahastamine tekitab veel küsimusi. mul on mulje, et et praegu on väga palju ebaselgust selles osas, et mis tüüpi projekte saab rahastada. ma kuulsin, et äh, Euroopa Parlament soovib neid äh, projekte arutada, aga Euroopa pro-, e, parlament ise ei ähm, anna ju raha, ta kontrollib eelarvet, aga mitte neid projekte. ma tahaksin teada, kuidas see siis täpselt toimuma hakkab, ma arvan, et äh, komisjon peaks kuulama ka seda, mida ütlevad riikide parlamendid. ei saa olla niimoodi, et ainult parlament ja nõukogu saavad sõna võtta. ma arvan, et teised äh, Mm, institutsioonid peaksid samuti kuulama seda, mis toimub ähm, riikide parlamentides. ma arvan, et see oleks väga oluline selles projektis. selleks, et ähm, saadakse aru, et Euroopa Liit ei ole föderaalriik, vaid lihtsalt koostööviis, kuidas kakskümmend kaheksa liikmesriiki koostööd teevad, neil kõigil peab olema võimalus sõna sekka öelda, neid kõiki tuleb austada. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kalasenski Poolast ja pärast teda härra Jung Prantsusmaa senatist. aitäh, ma tahaksin tulla tagasi ühe mõtte juurde, mida siin millest äh, siin on juba rääkinud härra, härra Artüi. tegemist on sellega, et tuleb vahet teha nende riikide vahel, kes kuuluvad euroalasse ja need, kes ei kuulu. euroala riikidel on nii-öelda äh, kvaasivalitsus, ma tahaks öelda, et meil on põhimõtteliselt Euroopa Liidus kõigil olemas Euroopa Komisjoni näol valitsus, aga kuidas sellega siis on, et kas meil on ainult euroala jaoks eraldi komisjon, mida teeb siis see vana Euroopa Komisjon, mis tegeleb kõigi Euroopa Liidu liikmesriikidega, kui me seda mõtet edasi mõtleme, siis tuleks luua Euroopa Parlament, kes tegeleks ainult nende riikidega, kes kuuluvad euroalasse aga ma tuletan teile meelde, et ähm, et äh, ka väljaspool euroala on väga olulisi äh, riike. tegemist on äh, sellega, et meil on erinevaid lahendusi, aga eri, aga sama eesmärk ja ja mm, meil on ka äh, väga palju äärmuslikke liikmusi, kes kindlasti ei ole meie kasulikud. aitäh ja järgmisena saab sõna härra Jung ja pärast teda saab sõna Portugali esindaja. aitäh. meie arutelu esimene osa mm, on täna olnud väga, väga huvitav ja ma tahaks öelda, et siin on tegemist teatava paradoksiga. Need äh, kasinuskavad, mida me oleme rakendanud, vähemalt meie Prantsusmaal oleme seda teinud, selle tulemuseks on olnud see, et investeering, avalike investeeringute hoog on vähenenud, eelkõige kohalike öö, omavalitsuste investeeringud on vähenenud. mul on aga küsimus, et te kutsute üles, et liikmesriigid panustaksid äh, Euroopa Investeerimisfondi äh, kolmsada viisteist miljardit, see on küll väga tore, aga mina mõtlen selle üle järele ja küsin, et kust me selle raha saame, me ei hakka ju seda ju ait-, laenama Euroopa Keskpangalt, see oleks äh, üsnagi paradoksaalne. minu küsimus on, et kuidas te seda siis ette näevad, kindlasti vastavad teile riigi ja valitsusjuhid, aga kuidas teie seda endale ette kujutasite, kui te selle ettepanekuga välja tulite, et kuidas äh, teie arvates liikmesriigid äh, teile vastavad, milliseid vahendeid nad kasutavad, kas teil on mingi ettekujutus sellest, äh, kui palju iga liikmesriik võiks panustada ning ma tahaks tulla teise teema juurde nüüd, ma tahan öelda, et ma väga tugevalt jagan neid mõtteid, millest rääkis äh, eelarvekomisjoni esimees härra Jean Artui, mis puudutab Euroopa juhtimist, seda, et meil on vaja tugevat juhtimist, et meil oleks nagu täistööaega minister, et meil oleks ka Euroopa äh, omavahendid, aga me oleme sellest kõigest äh, väga kaugel alles ja kuna me oleme kokku tulnud artikli kolmteist alusel, vähemalt nii on päevakorras kirjas, siis tahaksin ma küsida, et kuidas me liigume selles suunas, et seda artiklit kolmteist rakendama hakata. me eile kuulsime äh, Euro-, äh, äh, Saksamaa delegatsiooni ettepanekuid. härra Sarrazan tuli välja äh, kolme või nelja konkreetse ettepanekuga, kuidas edendada artikli kolmteist rakendamist. ma arvan, et me peaksime sellest rääkima, me peaksime mõtteid vahetama, me peaksime tulema välja teatava nägemusega sellest, mida me tahame teha. Merci beaucoup, monsieur Young. aitäh härra Youngile, järgmine kõneleja on härra Saar Portugalist ja pärast teda saab sõna mm, proua Cretu äh, äh, Rumeeniast. Ser president, ser deputados dos parlamentos nacionais. E aitäh, lugupeetud saadikud äh, nii Euroopa Parlamendist kui riikide parlamentidest. investeeringute tase, ükskõik kas tegemist on olnud avaliku sektori või erasektori investeeringutega, ei ole meil võimaldanud saavutada äh, korralikku investeeringute taset, aga kui me räägime investeeringutest, siis vaja on tingimusi selleks, et äh, tõesti toimuks majanduskasv. Portugalis kasinuspoliitika, mis Troika meile peale surus on, on taganud selle, et investeeringute tasa on viiekümne aasta kõige madalamal tasemel. ja kuna eh, intressimäärad kõr-, suurenevad, siis avaliku sektori investeeringud samuti vähendanud ning sisenõudlus on vähenenud, samuti vähenenud on ka erasektori investeeringud, kasinuspoliitika äh, see, et meid sunnitakse e-, eelarvet tasakaalus hoidma, selle tulemuseks on see, et investeeringute tase on tõesti kõige madalamal tasandil, meil on tegemist majanduslangusega, mingit lootust olukorra paranemisel ei ole, hoolimata sellest, et Troika, Troika programm lõppes ametlikult kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, soovib Portugali valitsus jätkata kasinuspoliitikat Äh, eelarvelepingu raames ning täna on meil tegemist äh, artikli kolmteist konverentsiga, aga tegemist on tegelikult kõige suurema äh, takistusega majanduskasvu ja töökohtade loomise teel e. eesmärgid ei ole saavutatavad ning kui me need saavutaksime, siis tähendaks see Portugali jaoks majanduse stagneerumist, kõrget tööpuuduse taset ning tohutut vaesumist seetõttu peame me uuesti läbi rääkima selle lepingu, me peame üritama luua toetusprogrammi nendele riikidele, keda see pakt on kõige karmimalt tabanud ning me peame tõesti lõpule viima majandus- ja rahaliidu ning tagama majanduskasvu ja töökohtade loomise nendes riikides, aitäh! Thank you very much. The next. suur tänu, järgmine kõneleja on proua Gretu ja proua Helen Lebenus valmistab ette. suur tänu, eh, head sõbrad, lugupeetud korraldajad ja kõnelejad eh, eh, rääkisid meil siin mustast huumorist ja väga üllatav ja äh, üllatava ootamatu siirusega nad korduvalt kinnitasid äh, autoritaarsel veel, et me elame turumaja, turul ja majanduses. meie oleme parlamendisaadikud siin, esindame Euroopa kodanikke. Nemad on majanamuelised, kes usuvad, et nad elavad ühiskonnas, kus eluasemed, haridus, tervishoid, äh, taristud, inimareng ja on äh, vajalikud teemad, millest peab rääkima ja, ja otsuseid tegema. turu äh, ühiskond on nende jaoks hirmutav, turul või majanduses elamine on mõeldamatu. ja kahjuks ei äh, saa me neid aidata mõista seda olukorda, paljude meie jaoks on see samuti absurdne ja siin on must huumor, kui me, kui räägitakse Euroopa New Dealist. head sõbrad oma ajaloolise ja nii-öelda palju äh, kiidetud programmis ütles Roosevelt, et äh, naised ja mehed on äh, vaatavad äh, valitsuse poole lootuses selleks, et tagada võrdsemad võimalused, et äh, riiklikku rikkust kõigile jagada. see oli Roosevelti, need olid Roosevelti sõnad. Marx ütles, et ajalugu kordab ennast. esimene kord on tegemist tragöödiaga, teine kord on tegemist farsiga ja kahjuks äh, oli tal õigus ja me oleme unustanud lisada selle, et me ise oleme ennast Euroopa turgude New Deali äh, sundinud. aitäh proua Helma Lepenos ja härra Markov Saksamaalt saab järgmisena sõna seejärel. lugupeetud äh, koosoleku juhataja, me põhimõtteliselt toetame investeeringute fondi äh, ideed kui sellist. aga me oleme Hollandis üsnagi kriitilised me ei pea vaatama olemasolevaid projekte, vaid me peame vaatama seda, kus võiks olla, mis valdkondades võiks olla projekte, mis oleksid innovatiivsed ja uuenduslikud. kui me vaatame haridust ja teadus-arendusvaldkonda ja sellega seonduvaid projekte, siis see kolmsada viisteist miljardit eurot on ju rohkem raha, kui mina kunagi olen näinud. küsimus on selles, kust see raha tuleb ja kuidas seda jagamist korraldatakse. ja senistes dokumentides ei ole veel piisavat selgust. ma arvan, et me ei taha siin äh, lihtsalt samal kohal tammuda, sest projektidel on vaja järelevalvet ja on vaja projektidesse suhtuda kriitiliselt. loomulikult äh, toetama seda lähenemist, aga me peame olema ettevaatlikud, arvestades äh, seda rahasummat, mis, millest me räägime me tahame toetada teadus-arendust, sest töökohad on sellega seotud. Euroopas on meil olnud äh, reforme, meil on olnud kokkuleppeid eelarve defitsiidi osas ja Hollandi delegatsiooni esindajana äh, ütlen, et äh, need plaanid on paberil küll väga kenad, investeeringud on head, aga meil on vaja head järelevalvet ja senini on olnud kokkuleppeid muudes valdkondades kui eelarve küsimustes ja me peaksime tagama selle, et olemasolevatest reeglitest juba kinni peetaks. suur tänu, järgmine kõneleda on härra Markov Saksamaalt ja valmistub härra Sasi Soomest, härra Markov, palun. aitäh, lugupeetud volinik avaliku sektori investeeringud viimastel aastatel on dramaatiliselt vähenenud, ükskõik mis selle põhjuseks on olnud. nüüd arvab komisjon, et need, neid investeeringuid äh, saab tagatud äh, erainvesteeringutega asendada. kas te ei arva, et kui majandusettevõte ootaks, et ta on kasumlik, et ta oleks seda kasumit juba praegu tei-, äh, ta oleks seda juba praegu teinud. see tähendab seda, et tegemist on projektidega, et äh, kus äh, selleks, et raha teenida, tuleb avaliku sektori ülesanded anda er eraettevõtete kätte selleks, et nad saaksid kasumit teenida. teine küsimus. investeeringute nõukogu peab koosnema kuuest sõltumatut majanduseksperdist ja seejuures oleks loogiline ja aktsepteeritav see, et nad valitaks välja äh, Äh, äh, majanduspoliitilisi äh, argumente arvestades, see tähendab seda, et liikmesriigid, kus majandusolukord on parem, et nendes investeeritakse rohkem kui riikides, kus majanduspoliitiline keskkond ei ole eriti heal järjel. ning teine, kolmas küsimus, miks peaks liikmesriik tulema mõttele, ja võib-olla ise maksma ju sellesse fondi raha sisse, kui tal ei ole mitte mingit ähm, kaasotsustamise õigust äh, selles osas, et kuidas seda raha kulutatakse, kuna otsustatakse ju ainult majanduslikke kriteeriumeid silmas pidades, aitäh. suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Sassi äh, Soomest ja härra Anderson Rootsist äh, seejärel. suur tänu ma olen nõus sellega, et meil on vaja Euroopas investeeringuid, samas aga ma leian, et investeeringud peavad olema tootlikud ja selleks on meil vaja turunõudlust Euroopas ja konkurentsivõimelised kogu maailmaga. võib küsida, kas meil on vaja täiendavaid vahendeid nagu Junckeri kava ja mina kahtlen selles osas intressimäärad vähemalt Soomes on juba null koma viis protsenti, seega intressimäär ei ole mingiks probleemiks, see ei ole mingi takistus ning Euroopa Keskpanga kvantitatiivne leevendamine toob turule väga palju raha ja seega nendest meetmetest võiks piisata kui me kasutame kõiki vahendeid selleks, et investeeringuid ja tööhõive valdkonda arendada, siis võib-olla loome me sellise mulli, mis mingi hetk plahvatab ja võib tekitada tõsiseid probleeme. lisaks tuletaksin meelde, et meil on väga palju vastuolulisi poliitilisi eesmärke ja reegleid Euroopas. mõned näited, näiteks väikeettevõtete osas laenude kättesaadavus on ettevõtetele praegusel hetkel päris hea, aga küsimus on hinnas. miks on äh, hind väikestele ettevõtetele kõrge, see sõltub meie pangandusregulatsioonidest ja seetõttu on äh, hinna, see on tõstnud hindu väikeettevõtetele, ühest küljest me äh, tõstame hinda, teisest küljest üritame teha midagi muud, aga me peaksime arvestama, et seda tehes Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole võtnud mingisuguseid riske nende ettevõtete nimel, ei peaks võtma neid riske, vaid pangad peaksid kandma neid riske. stabiilsus ja majanduskasvu pakt äh, viitab sellele et, et kuus äh, protsenti peaks olema see riigi ja teie soovite, et riigid võtaksid rohkem laenu ja ka siin see peitub konflikt aga igal juhul see pakett on vastuvõetav, aga peaksime arvesse võtma, et meil on vaja usaldust majandusse, me ei tohiks äh, äh, paanikasse sattuda ja see puudutab Kreeka küsimust, millega peame tegelema, vähendama regulatsiooni äh, nii palju kui võimalik ja see oleks parim lahendus selles valdkonnas, aitäh. aitäh, härra Sasi. ja järgmiseks härra Anderson, palun aitäh! vaatamata sellele, et meil on äh, rahanduspoliitika äh, koordineeritud, on meil vähe investeeringuid ning äh, komisjoni investeerimiskava on tõesti tervitatav, sellel kaval on vähemalt suur sümboolne väärtus ja seda meil on vaja meil on vaja luua usku tulevikku eh, Euroopa elanike hulgas. Eh, mitmed eh, inimesed on kõnelenud erasektori investeeringutest ning ettevõtjate rollist selleks, et majandus jällegi arenema hakkaks. Nad on kõnelenud sellest, kuivõrd oluline on vältida liigset bürokraatiat erasektori investeeringute tase sõltub sellest, millist tulu nendest võib oodata ning ma tahaksin rõhutada, et äärmiselt oluline on tugevdada ühisturgu. mulle valmistab muret äh, üha suurenev protektsionism meil on äh, suuremad äh, ärivõimalused, kui on rohkem avatust, rohkem kaubandust, äh, rohkem välisinvesteeringuid, suurem avatus, see on tingimus selleks, et jõukus leviks, nii et, et see on midagi, millest saavad kasu kõik. tahaksin öelda Euroopa Parlamendile, Euroopa Komisjonile ja liikmesriikide parlamendidele, teile kõigile, et on väga oluline mitte Äh, lubada protektsionismil jällegi pead tõsta. me peame endiselt tervitama välismaiseid investeeringuid. aitäh, härra Anderson oli viimane meie kõnelejate nimekirjas ja nüüd annaksin sõna oma kolleegidele siin äh, kõigepealt härra Moskovitšile, et ta kommenteeriks äh, sõnavõtte ja vastaks küsimustele ja seejärel annan sõna härra Artüile. härra Moskovitši, teil on sõna, palun. me oleme oma aruteluga lõpusirgele jõudnud. ma arvan, et see arutelu näitas eh, kuivõrd suurt huvi ja pühendumust eh, nii liikmesriikide parlamentide saadikud kui Euroopa Parlamendi saadikud selle investeerimiskava vastu tunnevad. samas näitas eh, tänane arutelu ka seda, et on veel üsna palju küsimusi ja minu arvates on see täiesti õigustatud. Eh, tegemist on eh, plaaniga, mille me oleme kokku pannud suhteliselt kiiresti eh, me oleme pühendanud selle plaani ellurakendamiseks kogu energia aga kõige otsustavamaks saavad siiski tulemused ning ma arvan, et kõik need küsimused, mis siin täna esindati, esitati, olid vägagi asjakohased, aga nüüd siis võtaksin asja kokku. kõigepealt, mis puudutab selle kava eesmärke Äh, ma ei ütle seda küll esimest korda ja ilmselt ka mitte viimast korda, aga meie jaoks on väga äh, selgelt vaja välja öelda, et me ei investeeri ükskõik milliseid projekte või projekte, mis niikuinii oleks raha leidnud. me tahame investeerida äh, just nimelt sellistesse valdkondadesse, kus mõju majandusele on eriti oluline, taastuvenergia, energiatõhusus, lairibaühendused, haridus, transport, infrastruktuur me teame, et nendesse valdkondadesse me pole piisavalt investeerinud ja me peame sellele olukorrale reageerima. veel üks küsimus, mida paljud esitasid, nimelt tasakaal stabiilsuspakti reeglitest kinnipidamise ja investeeringute vajaduse vahel. meil on majandus- ja stabiilsuspakti reeglid, me ei soovi neid reegleid muuta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 me saame kasutada teatud manööverdamisruumi ja sellest on juttu ka komisjoni teatises, me ei hakka äh, reegleid muutma, me ei äh, pööra paktile selga, vaid just nimelt selle pakti äh, raames me kasutame sellist tõlgendust, mis soodustab majanduskasvu ja töökohtade loomist. ma kutsuksin teid üles komisjoni teatist lugema, sest see teeb asjad väga selgeks ja me, see võimaldab meil arvestada ka liikmesriikide kulude ja vajadustega ja me peame arvestama ju sellega, et olu, olukord eh, erinevates riikides on üsnagi erinev. Eh, mis puudutab nüüd demokraatlikku järelevalvet, eh, siis kuuene ja kahene õigusloome pakett Äh, suurendasid Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide rolli majanduspoliitika väljakujundamisel. Euroopa Parlamenti loomulikult hoitakse pidevalt kursis ja Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse, aga parlament on ka õigusloomeprotsesside keskmes. aga lisaks äh, nendele Äh, kohustustele, mis meil on, me peame arvestama siis äh, raskustesse sattunud liikmesriikide olukorraga. Äh, meil on käimas pidev majandusalane dialoog ning me komisjonis, komisjoni poole pealt anname parlamendile arutelu ja väga oluline, et toimuksid tihedad kontaktid ka liikmesriikide parlamentide vahel ja, ja, ja Euroopa Komisjoni vahel, näiteks äh, ma hiljuti, äh, ma peatselt lähen Saksamaale ja külastan siis ka Saksa parlamenti ja kohtun seal erinevate fraktsioonide esindajatega. just nagu no, ma tahan öelda, et komisjon on alati valmis kohtuma Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide esindajatega me rääkisime täna hommikul äh, Euroopa New Dealist. Äh, kas investeerimiskava on see äh, New Deal? me ei pretendeeri sellele, me peame olema realistid, aga ma arvan, et me oleme jõudnud pöördepunkti. viimase viie-kuue aasta jooksul on Euroopa olnud silmitsi majanduskriisiga, rahanduskriisiga ning suurim probleem, mis meie ees on, on stabiliseerida olukorda, päästa euroala tagada äh, finantssektori stabiilsus ja kõik need sammud, mida me astume, lähevad selles suunas. me oleme jõudnud jah, uuse etappi. Äh, meil on olemas mitmeid vahendeid Euroopa stabiilsusmehhanism, pangandusliit. Äh, kõik need asjad võimaldavad meil seista silmitsi ebastabiilsusega ning tagada pangandussüsteemi stabiilsus aga äh, vaatamata sellele on meil majanduskasv olnud liiga aeglane, liiga nõrk. Äh, me ei saa äh, edasi minna niimoodi, et majanduskasv on nõrk, tööpuudus kasvab, sest siis tulevad võimule populistid. Euroopa peab näitama, et kõigel sellel, mida me teeme, on tulemusi ja seetõttu täna ongi kaalul muud asjad, me tahame anda dünaamikat Euroopale meil on vaja strateegiat, milles äh, me kasutame mitmeid erinevaid tegureid, meil on vaja äh, jah, äh, kohandada oma eelarvepoliitikaid, meil on vaja läbi viia struktuurireformid ning äh, samuti tuleb süvendada siseturgu äh, äh, sest et praegu meil on väga palju killustatust endiselt siseturul, meil on vaja ka kohandatud rahanduspoliitikat ning äh, Ehm, ma ei tea, kas Keskpank seda üksi saab teha, aga igatahes Mario Draghi on arvestanud olukorraga sellise, sellisena, nagu ta tegelikult on. ning eh, lõpetuseks, eh, see investeeringute kava on siis eh, kogu selles ettevõtmises üks sammas, tegemist on siis uue lähenemisega, mis peaks võimaldama meil saavutada rohkem majanduskasvu ja rohkem töökohti, me oleme valmis seda plaani edaspidigi arutama Ehm, me püüame olla võimalikult realistlikud ja tagasihoidlikud. ja selle plaani eh, lõplikku hinnangut ei anta selle plaani praeguse kuju põhjal, vaid sellele hin-, antakse hinnang selle plaani tulemuste põhjal ja meie koos komisjonis ja koos investeerimispangaga ja Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentidega oleme teadlikud sellest vastutusest, mis meie õlul lasub Äh, plaani üle otsustatakse tulemuste põhjal ja sellele me peamegi keskenduma, aitäh. Thank you very much, Monsieur Moscovici and now. suur tänu, härra Moscovici ja nüüd annan võimaluse vastamiseks ja märkustele teha härra Artüile. suur tänu ma ütlesin juba, et Euroopa Parlament kuulab tähelepanelikult kõiki märkusi ja tähelepanekuid, mis täna hommikul on tehtud ja loomulikult me kõik võtame neid arvesse, kui me valmistame ette hääletust äh, selle raamistiku osas, mida komisjonil on vaja selleks, et strateegiliste investeeringute äh, kava rakendada. vastuseks härra Kalasinskile, kes küsis minult euroala nii-öelda valitsuse kohta. tuleksin tagasi siia euroala teema juurde kõigepealt see on juba aastakümneid toiminud äh, nii-öelda osalise valitsusega, mida nimetatakse eurorühmaks. see tähendab seda, et eurorühm ei ole täielikult äh, kontrollinud seda olukorda, sest äh, olukord kujunes ka riigivõlakriisi tõttu ja me oleme näinud, mil määral euroala liikmed äh, kandsid teatud äh, osa vastutust, mis ei ole küll identne sellega, äh, mida kannavad kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki. kui üks riik sattus raskustete, siis kui oli vaja minna appi, siis loomulikult sõltus see Euroopa Liidu äh, eelarvest, mitte kahekümne kaheksa liikmesriigi, äh, kes Euroopa stabiilsusmehhanismis osalevad vaid see puudutas just euroala liikmeid ja vastavate riikide parlamentidest, kes oma seadustes olid ette näinud vajalikud vahendid selleks, et toetada neid vahendeid, et aidata raskustesse sattunuid. ja euro, see oli euroala huvides. see õigustab seda, et euroala parlamentidel on teatud kontrollivõimalus selles osas, kuidas euro Äh, alas toimitakse. meil on Euroopa Keskpank, kelle kapitali äh, täidavad euroala liikmed ja see tähendab, et Euroopa Keskpanga president on teinud seda, mida tal on vaja olnud ja vahel läinud isegi kaugemale, kui lepingud ette nägid. aga sel Äh, kui teha midagi sellist, nagu USA tegi selleks, et äh, poliitilise majandus- ja eelarvepoliitika tasakaallu viia, kas on vaja, et Euroopa Keskpanga president peaks olema ainus otsustaja ja, või ol-, ja minu arvates on vaja tugevdada seda nii-öelda euroala juhtimise rolli kui öeldakse, et me diskrimineerime teisi, siis äh, nii see ei ole, sest Euroopa Liidu kõik liikmed, välja arvatud need, kes tahavad jääda eemale ühisrahast, kõik põhimõtte, kõigile põhimõtteliselt on võimalik euroalaga liituda. üks tähelepanek, et meil on ka parlamentaarne kontroll, Euroopa stabiilsusmehhanism ja stabiilsusfond ei ole mingisuguse parlamendi kontrolli all ja seda olukorda on vaja korrigeerida. meil on vaja tagada demokraatlik legitiimsus euroala juhtimise osas. ja ma tahaksin eh, siin vähendada kartust igasuguse diskrimineerimise osas, sest mulle tundub, et pigem me tahame siin luua usaldust Euroopa parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel me ei tohi toetada mingisuguseid äh, kõhklusi, mis äh, parlamentidel on Euroopa Parlamendi suhtes ja ma sooviksin äh, tagada, sest see, seda, see usaldus on see, mis tagab ka meie kodanike usalduse tulevikku Euroopasse ja Junckeri investeeringute kavasse. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Artüi. head kolleegid, nüüd kasutan äh, esimehe õigust selleks, et teha lõppkokkuvõte omalt poolt. esiteks, mõlemad äh, võtmesõnavõtud äh, ja ka parlamentide poolt rõhutati sellele, et tegemist on kiireloomulise küsimusega New Deali osas et ka teised viitasid sellele, et meil on vaja kiiremat majandusarengut, mõlemad need elemendid on olulised selleks, et mõista selle uue Euroopa Liidu kursi äh, suunda in,. In, investeeringute madal määr on nii tulemus kui ka põhjus äh, Euroopa konkurentsivõime olukorras äh, maailmas Euroopat nähakse tihtipeale vanamoelise ja, ja piiratult reguleerituna, seega investeeringud lähevad riskantsematele, aktiivsematele tungidele Aasiasse või ka näiteks Brasiiliasse me peame mõtlema eesmärgile, kuidas investeeringute atraktiivsust Euroopas suurendada, olla atraktiivsemad selleks, et julgustada positiivsemalt ettevõtete edulugusid, muuta maksusüsteeme, julgustada ettevõtteid või siis kasutada suure turu eeliseid, eemaldades tõkked meie Euroopa ühisturult. teiseks ükskõik kuida-, samas ükskõik, kuidas Euroopa Liit äh, konkureerib äh, kulusid vähendades, siis peame me, me tagama kvaliteedi ja kõrge lisandväärtuse. meil ei ole vaja lihtsalt töökohti, meil on vaja kõrge kvaliteediga hästi tasustatud töökohti. nagu volinik Moskovitši ütles, me peame investeerima Äh, vastavalt äh, teatud väärtustele uuendusliku teadusarengu valdkonda ja nagu härra Sans ütles, me peame äh, vaatama investeeringuid, mis toetavad majanduskasvu veidi erinevalt kui lihtsalt lähtudes kuludest. see, mis puudutab kriitikat, et see kava ei lähe piisavalt kaugele või et see peaks olema keskkonnasõbralikum või rangem jah, loomulikult kõike on võimalik parendada, aga selleks, et Euroopa Liit äh, suudaks meie heaolu ka tulevikus tagada, on selge, et me peame leidma uusi ja loovaid viise, kuidas äh, majandusega edasi liikuda. me peame julgustama innovatsiooni, tegema resoluutseid otsuseid selleks, et tagada majanduskasv loomulikult on kena paar aastat arutada ja leida ideaalne täiuslik lahendus, olen ma veendunud, et parem oleks alustada esialgu äh, lähtudes üleilmsest konkurentsist ja täpsustada detaile, üksikasju hiljem, kui me leiame, et me oleme liikumas õiges suunas. ning lõpetuseks, liikmesriikide kaasamine ja osalus on äh, väga oluline ettevõtteid ei looda mitte Brüsselis või Strasbourgis, Kuldigas, Avignonis, Tartus, Edinburghs ja Portos. ja kõikides teistes linnades kogu Euroopas. seega see uus kurss ei õnnestu ilma liikmesriikide täieliku toeta ning loomulikult ei ole siin midagi uut, aga veel kord tahaksin rõhutada tihedat koostööd rahvusparlamentide ja Euroopa Liidu struktuuride vahel. mis puudutab struktuurireforme, siis neid saame me arutada järgmisel osal kell kaks. hommikuse koosoleku osas sooviksin teid tänada kõiki aitäh kõikidele panelistidele, aitäh kõikidele, kes jagasid oma arvamust meiega ja isegi nendele, kes lihtsalt osalesid ja tõenäoliselt said uusi ja häid ideesid ning viimaseks on mul väga hea meel lõpetada hommikune sessioon ja kutsuda teid Äh, lõunasöögile, milleks äh, on võileivad, võib-olla see oli parim informatsioon täna hommikul, see äh, toimub esimesel korrusel Menuhini ruumis ja pärast seda kohtume siin uuesti kell kaks. see osa on, istungjärgust on lõppenud, suur tänu!